immuniteeti soovivad Hispaania pädevad ametiasutused lasta Euroopa Parlamendil ära võtta ja seda ettepanekut kontrollib parlamendi õiguskomisjon. jõuame käesolevaga päevakorra esimese punkti juurde, see on suuline küsimus Euroopa Komisjonile äh, strateegia toidust äh, talu, talust toidulauani ja Te saate esitada oma sõnavõtusoovid äh, nii elektrooniliselt kui ka andes märku äh, kaardiga ja annan sõna suuliselt vastatava küsimuse koostajale, härra Norbert Lintsile lugupeetud äh, juhataja, head kolleegid, põllumajandus on kirg, see ei ole lihtsalt igasugune tavaline elukutse, kus tehakse töö ära ja viiakse koju natuke raha, et perekonda elatada. ei, põllumajandustootjatel on missioon. Nemad äh, soovivad kõige paremaid, kvaliteetsemaid, jätkusuutlikke toiduaineid toota ja seda teevad nad juba praegu. Nad soovivad äh, tarbijatele tarnida kõige paremaid äh, toiduaineid. Nad soovivad ka oma talu edasi arendada selliselt, et nad saaksid selle ükskord üle anda järgmisele põlvkonnale. tihtipeale on tegemist peretaludega, kus inimesed juba sadu aastaid samas kohas selle tegevusega elatist teenivad. ütlen oma isiklikul kogemusel, et äh, see kõik tõesti nii on. ma olen äh, neljakümne kahe aastane ja ma olen äh, töötanud oma pere talus äh, noorest east peale, ma olen lüpsnud lehmi, toimetanud vasikatega visanud sõnnikut äh, tallist välja ja seda kõike selleks, et toota kõige paremaid ja kvaliteetsemaid toiduaineid. ja tõesti, mõnikord mul oli raske, teised läksid äh, suvel äh, väliujulasse ujuma ja mina pidin minema traktori rooli. aga ma tegin seda kõike äh, mitte ainult sellepärast, et ma suhtusin asjasse kirglikult, vaid sellepärast, et meid äh, tunnustati, meid äh, hinnati, respekteeriti. ja just äh, nimelt see respekt, tunnustus, väärtustamine, sellest on järjest rohkem puudu. kui me räägime siin põllumajandusest siis me ei tohi äh, põllumajandustootjaid äh, häbiposti äh, panna, rääkida, et nemad on need, kes rikuvad kliimat, saastavad keskkonda, mürgitavad põldusid, vaid me peame ütlema, et te teete suurepärast tööd, aga me kõik koos saame muutuda veel paremaks. me ei soovi järgmistel kuudel äh, alustada mingisugust keeldude orgiat ja nõudmiste orgiat, meil tuleb äh, seada stiimuleid kliimakaitseks. näiteks meil on vaja anda talunikele võimalus äh, toota rohkem äh, huumust oma tegevuse käigus, meil on vaja anda neile võimalus kasutada vähem taimekaitsevahendeid, aga seda stiimulitega, mitte keeldudega meil on juba Euroopas niikuinii kõrgeimad äh, keskkonnanõudmised ja me peame endalt küsima, kuidas me kaitseme oma tootjaid väljaspool Euroopa Liitu, kuidas, härra volinik, me saavutame, et teised maailma riigid äh, meie eeskuju järgiksid, kuidas äh, arendada vabakaubanduslepinguid edasi, nii et meil ei oleks seal mitte tootestandardid, vaid tootmise standardid sees ja just sellest me räägime, äh, kui me käsitleme strateegiat äh, talust äh, toidulauani. meie tegevuse keskmes peavad olema tarbijad minu riigis seitsekümmend kaks protsenti tarbijad ütlevad, et nad on valmis rohkem maksma keskkonnakaitse ja loomade heaolu eest, aga kui äh, siis äh, poes äh, saab sellest arvust kuusteist protsenti, kes siis ka tegelikult selle raha välja käivad, siis siin on praegu tegemist nõrga kohuga, kohaga. me peame tarbijatele selgeks tegema, et on vaja ja tasub rohkem maksta. härra volinik, ma olen käinud äh, viimastel nädalatel viiel äh, põllumajanduspidajate kokkusaamisel ja tõesti, inimesed on väga mures, meil tuleb öelda põllumajandustootjatele, et nad ei ole mitte osa probleemist, vaid osa lahendusest. seetõttu mul on ääretult hea meel, et me käsitleme seda teemat äh, täna hommikul siin kõige paremal äh, kõne ajal ja talunikud äh, tuleb tõesti selles arutelus äh, seada esiplaanile. suur tänu teile kuulamast. tänan, kolleeg. järgmisena saab äh, sõna volinik Wojciechowski, palun. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh juhataja Lints, aitäh ja aitäh raportöörile, aitäh selle väga olulise teema arutelu korraldamise eest. see on äh, kauaoodatud meie põllumajandustootjate poolt. tahaksin teile meelde tuletada, et alus toidulauani strateegia ei ole veel pa-, äh, paigas, vaid märtsiks on meil rohkem detaile, aga me teame üht-teist Euroopa rohelise kokkuleppe teadaandmisel äh, mainiti ka kestlikku toidutootmist ning Euroopa talunikud äh, kannavad olulist rolli selles äh, plaanis, mis nõuavad strateegili-, ambitsioonikamaid plaane ning pestitsiidide piiratud kasutust, see puudutab ka väetisi ja antibiootikume, mida peaks kasutama vähem, rohkem, täpsemalt biopõllumajandusest eh, saab toetatav ala ning mulla eh, vee ja õhukvaliteet on samuti olulised. Euroopa talunikud peavad tootma kestlikul viisil ning lisaks sellele edendavad nad ka tervishoidu ja leevendavad kliimamuutusi. see on väga ambitsioonikas, aga väga kulukas. talunik ei tohi jääda ise hakkama saama, Euroopa Liit peab pingutama, me kõik peame neid aitama. kümme miljonit Poola talunikku Äh, tagavad toiduohutuse ja toiduga kindlustasi neljasaja viiekümnele miljonile inimesele, tuhandele inimesele Euroopas, me peame neid tänama igapäevaselt nende jõupingutuste eest äh, taludes selleks, et toime tulla maad harides ja loomi kasvatades, selliseid inimesi on üha vähem meil on suur probleem äh, ka äh, talude edasiandmisega ning rahvastiku väljavoolavusega maapiirkondadest. toiduohutus on sama oluline kui äh, ja toiduga varustatus, nii nagu energiaga kindlustatus ja kaitsemeetmed, me peame tagama selle, et talunikel on head töötingimused see on osa nii ÜPP-st kui ka muudest Euroopa Liidu poolikate, poliitikatest. aitäh teile selle küsimuse eest, mis te olete esitanud, kuidas komisjon plaanib tagada selle, et inimesed maapiirkondades, sealhulgas talunikud, suudavad oma rolli kanda ja kuidas tulevased ambitsioonid ja eesmärgid arvesse võetakse ning sellega seonduvad väljakutsed, kuidas tagada piisav sissetulek ning ähm, äh, vastavad tingimused, arvestades muutuvaid poliitilisi strateegiaid. Need on küsimused, mida on esitanud hiljuti äh, ka talunikud, kohtusin mõnedega neist Horvaatias, Saksamaal, äh, Austrias ja ka mujal ning peatselt kohtun ka Prantsuse talunikega ja ka teiste riikide talunikega kohtun ka Euroopa Põllumajandusorganisatsiooni esindajatega ja ka nemad mõistavad, et kestlik tootmine on vajalik. kui kestlikkust ei saada paika, näiteks kui on toidutootmise kontsentratsioon siis ei ole see nii tahtlikult tehtud, vaid see on seotud majanduslike tingimustega. selleks, et äh, sissetulekut teenida, on pidanud äh, äh, tootmine olema intensiivsem, nüüd peame me neid aitama seda muuta selleks, et põllumajandus ei oleks enam nii tööstuslik, vaid oleks endiselt põllumajandus. Euroopa roheline kokkulepe ja talust toidulauani strateegia eesmärgid äh, ei ole jõuga saavutatavad, ma olen nõus härra Linsiga, aga ainult äh, mõistlik abi äh, ja vastav ÜPP eelarve, mis võtab arvesse eelseisvaid väljakutseid, suudab seda teha. tugev ja õiglane eelarve. mul on väga hea meel, et äh, on olemas selline teadlikkus mitte ainult komisjonis, aga parlamendis, aga ka liikmesriikides Saksa minister Kreckner äh, proua Kile äh, Prantsusmaalt ja Hispaania põllumajandusminister oma avalduses äh, esitasid väga huvitavaid väiteid, nad ütlevad järgmist, meil on vaja suuremat eelarvet ning kahekümne seitsmendal jaanuaril põllumajandusnõukogus väljendasid enamus ministreid sama veendumust ja mina toetan seda samuti meil on vaja piisavat ÜPP eh, eelarvet, mis on õiglane, meil on vaja ambitsioonikaid eesmärke, mis on seotud Euroopa rohelise kokkuleppega ja strateegiast alustoidulauani ja sellele on vaja tugevat toetust. samuti on meil vaja vahendeid esimese samba keskkonnasõbralike meetmete jaoks, eriti nendes riikides, kus otsetoetused on madalad lisaks sellele peame me tegema midagi ka loomade heaolu osas ning keskkonnaprogrammid teises sambas on samuti olulised teatud riikidele. samuti soovime me tagada selle, et talunikud mõistavad kestliku mahaharimise vajadust, et töö oleks vähem, et tootmine oleks vähem intensiivne ning heaolumeetmed oleksid sisse toodud. Neil on vaja selleks raha ja minu roll on sellest rääkida, sest me võtame vastu väga olulisi ähm, otsuseid seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. samuti on see seotud ka väärika kohtlemisega. talunikud ei ole probleemi allikaks, nad peaksid olema meie partnerid äh, ülesannetes, mis on ka sotsiaalmõõtmes olulised. ma olen veendunud, et nad äh, toetavad äh, täielikult äh, neid muudatusi, mille suunas me liigume. daamid ja härrad, Euroopa põllumajandus peab olema kestlik, keskkonnasõbralik ning kliima- ja heaolusõbralik. selleks, et kõike seda teha, peab põllumajanduspoliitika olema sõbralik, õiglane ja ambitsioonikas, aitäh! suur tänu, härra volinik! ja esimesena saab sõna härra Dorfmann äh, EPP-st. austatud äh, kolleegid, lugupeetud äh, volinik, on väga hea, et meil täna see arutelu on ja me pidime ju ka võitlema selle nimel et see arutelu saada, sellepärast et osad usuvad, et äh, strateegia talust toidulauani on midagi, mis on suunatud kas lausa talunike vastu või siis vähemalt nendest äh, mööda. suur tänu teile, härra volinik, et te siin olete. Franz Timmermansi, teie kolleegi siin ei ole, mis näitab ka paljut ma soovin öelda, et kui äh, põllumajandustootjaid ei kaasata sellesse strateegiasse, siis sõidetakse sellega lihtsalt äh, tupikus vastu seina. põllumajandustootjad tehakse vastutavaks äh, bioloogilise mitmekesisuse languse eest, antibiootikumide kasutamise eest, pestitsiidide kasutamise, kliimamuutuste eest, aga olukord on tegelikult vastupidine põllumajandustootjad äh, peavad äh, võitlema selle nimel, et äh, pidada oma talu toimivalt edasi, et pärandada see tulevastele põlvedele ja nad tegutsevad vägagi jätkusuutlikult, talunikud soovivad toota veel jätkusuutlikumaid, tervislikumaid ja kvaliteetsemaid tooteid, aga kui inimesed lähevad supermarketisse, siis nad äh, otsivad kõige odavamaid lahendusi ja nii see ei toimi. meil äh, tuleb asju parandada. loomulikult me saame järele mõelda taimekaitsevahendite kasutamise ja muu sellise üle, aga kui me soovime saavutada innovatsiooni teadusuuringuid, siis ainult niimoodi me saame väljakutsetega hakkama. meil on vaja põllumajandustootjad kaasata, meil on vaja nendega liitu. meie fraktsioon igal juhul äh, toetab talunike kaasamist, aitäh. suur tänu, härra Dorfmann, järgmisena kolleeg De Castro sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. ilma talunike täieliku osaluseta igasugused kliimameetmed äh, elluviimised on võimatud ja sellepärast on meil täna vaja ühist lähenemist selles osas, mis puudub ÜPP tulevikku. see peab olema Euroopa mõõtmega ning see parlament ei saa lasta raisku minna sellel võimalusel, mis puudutab äh, talust toidulaua strateegia põhiküsimusi, see ÜPP-s, mis järgmisel aastakümnel olukorda mõjutab, toidu valdkond on valm-, valmis panustama keskkonnasõbralike teenustega, saavutades süsinikuneutraalsus selleks, et tuua kasu kõigile Euroopa kodanikele. Neid äh, jõupingutused peavad äh, sisaldama ka motivatsiooni korralikult rahastatud ÜPP-d aga meil on vaja ka innovaatilisi toidutootmise tehnoloogiaid. samuti on meil vaja paremaid taimekaitsevahendeid, millega saaks asendada kemikaale. volinik, meil ei saa olla ka keskkonna kestlikkust ilma majandusliku ja sotsiaalse kestlikkuseta meil on tõsine väljakutse ees ja me saame seda teha ainult eh, proaktiivselt tegutsedes. tänan, järgmisena härra Tšološ domnule e, comisar ieri în această sală. suur tänu volinik eile täiskogul e, arutasime me uut e, mitmeaastast finantsraamistikku ja me rõhutasime, et see peab olema proportsionaalne seoses meie ambitsioonide ja prioriteetidega Euroopa Liidus. me ütlesime, et me ei tohi vastu astuda tavapärastele poliitikatele vastandades neid äh, uute prioriteetidega nagu Euroopa rohelise kokkuleppega ja digiüleminek, me peame sellest alustama. põllumajandus on majanduse äh, osa ja see on üha olulisem. me peame olema piisavalt vaprad ning mõtlema sellele, kuidas me suudame vastata tootjate ootustele ja tarbijate ootustele sellepärast, et Euroopa rohelisel kokkuleppel ei ole Euroopa Liidul mingit võimalust ilma äh, põllumajandussektorita. põllumajandus ei saa pakkuda enamat, kui me, me oma ootustele ei võta arvesse sissetuleku tagamist põllumajandustootjatele. meil on vaja tagada, et avalikud teenused on paigas selleks, et tagada äh, Äh, loodusvarade õige kasutamine, me peame leidma lahendusi selleks, et tagada äh, piisav sissetulek. lisaks ÜPP eelarvele peame mõtlema ka investeeringute kavale ja seega see strateegia talust toidulauani e, e, ei ole loogiline ega ei tee midagi, kui me keskendume ainult pestitsiididele, taimekaitsevahenditele ja ainult osale põllumajandustegevusest et alustoidulauani peaks puudutama põllumajanduse uut kokkulepet, see peaks olema meie lähtepunkt. me peaksime vaatama ka, millised on ühiskonna ootused põllumajandusele, kuidas tagada paremat, kvaliteetsemat toidukraami ning lisaks sellele peame me kasutama ka digiülemiku ja rohelise kokkuleppe vahendeid selleks, et talunikke ühele meelele tuua meie ootustega. ainult sel viisil suudame me talust toidulauani midagi ära teha, aitäh! suur tänu, kolleeg Tšollus, järgmisena kolleeg David ID fraktsiooni nimel, palun. lugupeetud juhataja, härra volinik me valmistame ette väga kulukat andmebaasi, mis registreerib informatsiooni Euroopa põllumajandustootjate kohta ja jaemüüjate kohta ning neid kulusid kannavad liikmesriigid, aga ka põllumajandustootjad ise. ning äh, see kulu kajastub hinnas ning nad on seega vähem konkurentsivõimelised. me ehitame tohutut äh, tunnelit rahvusvahelise kaubanduse jaoks, millega toetada importi kolmandatest riikidest ilma igasuguse kontrolli ja tollimaksudeta. mitte kellelgi nendes, nendest riikidest ei nõuta neid, nende rangete nõuete järgimist. näiteks loomaliha, eh, neid loomi ei kontrollita üldse, ei kontrollita neid laevu, millel nad siia tuuakse ning üha enam toitu äh, siseneb turule kolmandatest riikidest, kolmandatest riikidest, kes ei pea kandma neid kulusid. aga põllumajandustootjatel on äh, põhjendatud nõudmised, vajadused, sealhulgas need kulu, mida nad peavad kandma, me ei tohi importida nendest riikidest, kus me ei saa tagada nende samade tingimuste täitmist, mida tuleb täita Euroopa Liidus, see on vastuvõetamatu. suur tänu, kolleeg järgmisena kolleeg Viiner Roheliste fraktsiooni nimel, palun, teil on sõna. tänan, juhataja. lugupeetud volinik Wojtšikovski, mul on väga hea meel, et me räägime täna strateegiast talust toidulauani, sest see on väga oluline meil on väga suured probleemid, muidu me siin ka kõik praegu ei oleks. meil on praegu ajalooline võimalus äh, teha see strateegia ja ÜPP jätkusuutlikumaks, kliimasõbralikumaks ja lõpuks edendada ökosüsteemide kaitset, seada keskpunkti loomade heaolu ja samuti pinnase kaitse. sellepärast me oleme siin teadlased kutsuvad meid selleks üleks ja kodanikkond kutsub meid selleks üles. see on võib-olla viimane võimalus ÜPP-d tõeliselt äh, reformida. loomulikult äh, põllumajandustootjad äh, kardavad, aga ei saa lihtsalt öelda, et oh, mis meist küll saab ja olemata osa innovatiivsest lahendusest, see ei vii meid äh, edasi. me ei saa lihtsalt pead liiva alla peita ja öelda, et nii on see alati olnud, äh, laseme nii edasi. me teame, et me oleme kuristiku serval, me peame ennast muutma loomulikult ei saa äh, suruda põllumajandustootjaid vastu seina, meil on vaja põllumajandustootjatele anda tagasi väärikus ja enesekindlus nii et ähm, talunikud ütleksid, et nad äh, soovivad äh, saada tagasi elukutse austamise, väärikuse ja selle, et äh, oleks võimalik teha tööd ilma toetusteta. ja Rabotšehovski, Euroopa Kohtu üks teatav otsus näitab, et Euroopa Komisjonil on õigus viia sisse teatavaid äh, kohandusi ÜPP-sse, ilma et peaks ära ootama kõikide liikmesriikide heakskiidu äh, ja seda selliselt, et ÜPP oleks kooskõlas roheleppega, kas te plaanite seda teha? suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra Kuzmik, palun. suur aitäh suur aitäh, proua juhataja ja volinik. alustuseks sooviksin teid tänada üksikasjaliku analüüsi eest, mis puudutab Euroopa põllumajandust. ajal, mil meil koostatakse kaks uut strateegiat, Euroopa roheline kokkulepe ja talust toidulauani, mis on mõlemad seotud põllumajandusega. ning loomulikult toovad need mõlemad kaasa uusi väljakutseid, nõudeid põllumajandustootjatele ning ilmselt ka tootmispiiranguid, eelkõige tööstuslikule tootmisele seega on väga asjakohane küsida, kuidas kõike seda rahastada. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuus tegi komisjon ettepaneku äh, näha ette seitseteist protsenti vähem ÜPP eelarvet äh,, kuid arvestades äh, neid väljakutseid, mis selles valdkonnas on, on see täiesti vastuvõetamatu. lisaks riiklikud strateegilised kavad, mida liikmesriigid omalt poolt koostavad Äh, võetakse arvesse näiteks äh, loomade kasvatuses. nagu te mäletate, siis äh, paljudes linnades avaldasid põllumajandustootjad üsna vägivaldselt meelt, läksid traktoritega tänavatele ning seetõttu on meil uues finantsperspektiivis vaja, et ÜPP-sse suunatakse rohkem ühtlaselt raha et see roheline kokkulepe ja talust toidulauani strateegia äh, võtaksid seda arvesse ning meil on vaja rohkem raha ka nendele, kes piisavalt raha siiani ei ole saanud. suur tänu, järgmisena kolleeg äh, Haasekamp äh, QNGL fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh ÜPP toetab suuri tööstuslikke põllumajandustootjaid ning sunnib põllumajandustootjaid ebatervislikele ning mittekestlikele äh, tegevustele. kui me kavatseme rohkem toetusi maksta tööstusele, siis äh, mida see toob kaasa keskkonnale? loomi transporditakse üle kogu maailma kohutavates tingimustes see on täiesti haige süsteem. põllumajandustootjad peavad saama õiglase hinna heade toodete eest. see peab olema õiglane keskkonna ja kliima jaoks. ning seda ei saavutata kokkulepetega nagu Mercosur ja CETA. meil on vaja tooteid, mis on paremad nii maale kui loomadele ning just sel põhjusel arvan ma, et me peaksime loobuma põllumajandustoetustest suur aitäh! ja nüüd proua Giarrusso fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. E proua juhataja, me ootame huviga talust toidulauani plaani, aga meil on mõned äh, murekohad, näiteks äh, väetiste tootmine, äh, mida taotletakse ainult siis, kui see on vajalik. meie arvates on see vajalik, see ei ole üldse küsitav midagi ei ole kirjas ka äh, toidujäätmete vähendamise ja Euroopa standardite järgimisega äh, seoses rohelise kokkuleppega. me tahame näha märgistust, äh, millega viidatakse korrektselt iga toote sotsiaalsele ja keskkonnamõjule, mitte ainult toitaineskoori. ning lõpetuseks me tahame näha rohkem toetusi mahepõllumajandusele, mis, kus on keskkond ja põllumajandus kõige südames. me tahame rõhutada seda, kuidas mahepõllumajandus aitab meil võidelda kliimamuutuste vastu. mina usun, et meie kohustus on tagada, et vajalik rahastus suunatakse ÜPP-sse ning et seda hallatakse asjakohaselt, me peame õppima minevikust. suur tänu, järgmisena kolleeg McInnes, palun. aitäh, president ma loodan, et tänahommikune arutelu on komisjonile ja meie kojale äratuskell, et põllumajandustootjad on vihased, mures ning neid rünnatakse. ning ühe ühiskonnarühmana äh, ei suhtu nad sellesse hästi. tõsiasi on see, et meil on vaja, et selle uue strateegia keskmes oleksid põllumajandustootjad, mitte et neid lihtsalt veetakse sellega vastu tahtmist kaasa. ma loodan, et te edastate selle sõnumi oma kolleegidele komisjonis ma loodan, et selles talustoidulauani strateegias on ka konkurentsiõigus, mis puudutab õiglasi kauplemistavasid. kaup, kuidas kaubanduspoliitika võib mõjutada negatiivselt Euroopa põllumajandust? tahaksin öelda, et äh, teatav keelekasutus nii teie kui ka äh, koja liikmete poolt võib olla äh, motiveeriv. tööstuslik tootmine on kuri, mahepõllumajandus on hea, ma tahaksin, et me oleksime hoolikad selle keelekasutuse osas, sest paljud meie põllumajandustootjad võivad olla keskmise suurusega suured, aga see ei tähenda, et äh, suurusest sõltuvalt on üks hea või teine halb. me peame tagama, et kõigil põllumajandustootjatel on juurdepääs parimale innovatsioonile, tehnoloogiatele, teadustööle, et nad võimal-, oleksid võimelised saavutama neid eesmärke, mis me oleme seadnud. ning ärme unustame, et põllumajandustootjad juba tegelevad sellega, enne kui meie, nad teevad asju looduse heaks põldudel me peame aitama neil seda teha, mitte piirama nende jõupingutusi. minu suurim hirm selle strateegia ja ÜPP puhul on see, et me piirame neid enamate reeglitega ning äh, pakume neile vähem paindlikkust. Teil, volinik, on suur vastutus tagada, et nii ei juhtu ning ma loodan, et te räägite valjuhäälselt, aitäh! suur tänu! järgmisena kolleeg äh, Karve Laiš, palun suur tänu, juhataja, ma olen teiega täiesti nõus, see strateegia talust toidulauani peab olema ambitsioonikas ning suutma toime tulla selgelt kestlikkuse väljakutsetega, mis puudutab kliimaneutraalsust, kestlikkust äh, ning äh, kliima muid aspekte ning kindlasti olete nõus, et see strateegia peab kaasama ka äh, väärikat suhtumist meie talunike ja maapiirkondadesse. kuidas aga seda ellu viia? teisisõnu, ka uute väljakutsete vastus ei saa kuidagi kujuneda ilma talunike panuseta, meil on vaja neid kaasata, solidaarselt neisse suhtuda ning õiglaselt kohelda. põllumajanduse kestlikkus peab olema ka, tagama ka talunike Äh, ellujäämise, sellepärast et muidu need maapiirkondad ei suuda hakkama saada. kuidas te plaanite oma visiooni kujundada, arvestades maapiirkondade kogukondi selle strateegia raames, kuidas te praktiliselt näete selle strateegia äh, rolli, et seda saaks tõesti äh, ellu viia, arvesse võttes maapiirkondade tõelisi vajadusi, aitäh! suur tänu, järgmisena kolleeg Müller palun. proua juhataja, härra volinik praegusel hetkel me kogeme seda, et poliitikat tehakse tänavatel, inimesed demonstreerivad äh, kliima ja looduskaitse nimel, see on väga hea, me kuuleme seda ja aplodeerime. aga kui tuhanded põllumajandustootjad äh, demonstreerivad äh, sellepärast, et neil on eksistentsiaalsed äh, hirmud, äh, äh, neil on liiga palju bürokraatiat ja neid ei hinnata piisavalt, siis seda ignoreeritakse. Franz Timmermans räägib hoopiski sellest, kuidas loomade pidamist strateegiliselt Eh, drastiliselt vähendada ja minul tekib siis küsimus, kes eh, hakkab eh, hooldama seda neljakümmend protsenti rohumaad ja karjamaad, mis meil Euroopa Liidus on. meile kõigile on selge loomulikult see, et põllumajandus peab muutuma, me kõik peame ka ennast muutma ja seetõttu strateegia talust toidulauani ei tohi kaasa tuua veel rohkem nõudmisi põllumajandustootjatele ei tohi lubada ÜPP teemalisi äh, viivitusi sõltuvalt äh, talust toidulauani strateegiast äh, ja roheleppest. härra volinik, ma ei soovi, et hakkaks reaalsuses rakenduma see ütlus, et kui su talunik on pankrotti läinud, siis imporditakse su toit lihtsalt sisse tänan ja järgmisena kolleeg Le Breton, palun. suur tänu, proua juhataja komisjon andis teada oma kavatsuses paika panna põllumajanduse ja kestliku äh, toidu äh, aspektid ning äh, seda nimetatakse strateegiast talust toidulauani. mida ma sellest arvan? probleem on selles, et praegusel hetkel ei ole meil mingit konkreetset dokumenti sellega seoses tegemist on ainult äh, lühikokkuvõte, mis on poolteist ähm, lehekülge. arvestades praegust olukorda, siis on talust toidulauani minu arvates lihtsalt tühi loosung. ma soovin komisjoni tähelepanu pöörata sellele, et meil on vaja tulevased ettepanekud viia kooskõlla ÜPP eesmärkidega, mida hetkel ümber kujundatakse meil ei piisa sellest, kui meil on ebaselged strateegiad nagu oluline pestitsiidide kasutamise vähendamine, meil on vaja leida tõelisi lahendusi tõelistele probleemidele, kõigepealt tagada toidu suveräänsus äh, me ei tohi ohverdada oma talunike üleilmastumisele. lisaks äh, on meil vaja vahendajad välistada, müüa toitu otse. kolmandaks, äh, toetada talunikke, vähendades bürokraatiat, mis on täiesti lämmatav me ei tohi jääda loosungite juurde, meil on vaja minna te sõnadelt tegudele, sellepärast et talunikud ja tarbijad ootavad seda, aitäh suur tänu, järgmisena kolleeg Häusling, palun. härra volinik, te ütlesite alguses väga olulise lause. põllumajandusest ei tohi saada tööstussektor aga siis meil on vaja ka teistsugust põllumajanduspoliitikat, praegu suured saavad äh, toetustest äh, kasu ja kui me endiselt äh, jagame toetusi niimoodi et, et seitsekümmend protsenti on pindalapõhine toetus, siis äh, me ei jõua kuhugi. ja kui teil on tõsi taga strateegiatega talust toidulauani ja roheleppega, siis me peame teisiti tegutsema. konservatiivne enamus ütleb, et kõik võiks jätkuda samamoodi, ainult natukene võiks rohestada, aga meil on tegelikult äh, massiivne probleem bioloogilise mitmekesisuse kaoga. me ei saa sellest lihtsalt mööda vaadata, me kasutame liiga palju pestitsiide ja meil on täiesti katastrofaalne poliitika selles valdkonnas. me peame vähendama suuri väetiste äh, hulkasid, sellepärast et muidu me ei suuda peatada liikide väljasuramist ja roheleppega tuleb meile loomulikult vaadata ka seda, millist äh, mõju me oma põllumajanduspoliitikaga avaldame teistele riikidele. kui me sõlmime Mercosuriga kokkuleppe ja hakkame massiivselt importima sojat, siis ka see on keskkonnale katastroof. ka kaubanduspoliitika äh, peab äh, muutuma. mis puudutab loomade pidamist, siis me ei saa jätkata senise massilise loomade pidamisega, aga seal on vaja kiireid muutusi. suur tänu ja järgmisele kolleeg Roisson, palun. põllumajanduse väljakutsed on tohutud, nad peavad tootma piisavalt kõrgekvaliteedilist toitu ning kaitsma looduslikku mitmekesisust ning hoidma pinnase heas seisukorras ning me soovime moodsat põllumajandust, mis kasutab kõige uusimaid tehnoloogiaid ning meetodeid. seda on väga palju, mida panna põllumajandustootjate õlule. me peame jätma ruumi ka nende innovatsioonide jaoks, mitte neid pärssima. talus toidulauani strateegia äh, paistab lihtsalt loovat üha enam reegleid rääkides äh, pestitsiididest, väetistest, seega ma tahaksin, et komisjon tuleks lagedale hea kavaga, mille abil kaitsta seda sektorit äh, kõikide jõupingutustega ning mitte ära võtta neilt äh, vahendeid, mille abil põllumajandusega tegeleda. ning ma tahaksin öelda komisjonile ka seda, et te ei tohiks hinnata põllumajandustootjaid nende loomade arvu järgi, vaid te peaksite rääkima nende antavast panusest ning ma loodan, et see annab meile uue äh, seisukoha, vaate. Äh, on sinise kaardi küsimus, härra Reister, kas äh, võtate selle vastu? jah. kolleeg Manders esitab selle küsimuse. jah, suur aitäh, mina tahaksin esitada küsimuse härra Ruisenile kui te rää-, kui me räägime toidujäätmetest, mis on tohutu osa eelarvest, siis kui me võiksime natuke sellele mõelda, siis oleks meil vaja vähem toetusi. jah, aitäh, loomulikult see on oluline probleem. me üritame äh, võidelda toidujäätmete vastu, toidu raiskamise vastu ning ma arvan, et see on väga oluline, et selles suunas on vaja äh, teha jõupingutusi ma olen teiega nõus, et see tähendaks, et me ei vaja nii palju toetusi, aga praegu on meil toetusi vaja, et sektor saaks läbi viia vajalikud muutused. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Flanagan. kui talustoidulauani strateegia viiakse läbi korrektselt, siis see võib kasu tuua väga palju põllumajandustoodetele ja tarbijatele Äh, liha, näiteks loomaliha märgistamine, üksikasjad selle kohta, mida loomale äh, söödeti, süsiniku jalajälg, põllumajandustootjatele makstav hind, see on võimalus eristada äh, üht loomaliha teisest loomalihatüübist. vaatame vabapidamise kanamune, inimesed lähevad poodi ning nad maksavad enda eest rohkem. me võiksime sama saavutada loomalihaga küsimus seisneb selles, kui tõsiselt komisjon sellesse suhtub, kui palju raha nad sellesse suunavad. volinik mainis, et väga oluline on kaitse ja julgeolek. minu arvates on see olulisem. olulisem on kaitse ja julgeoleku puudumine. kui me vaatame MFF-i ja prioriteete, siis me näeme, et kakskümmend kaks korda on suurenenud rahastus, mis on suunatud relvastusele me valime MFF-is äh, võitlemise toitmise asemel, see tuleb ümber pöörata, kui me tahame äh, seda strateegiat äh, rahastada ning asjasse tõsiselt suhtuda, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Puuda, palun. volinik, head kolleegid, talust toidulauani strateegia on oluline vahend meie eesmärkide saavutamisel kvaliteetsed toiduained, hästi tasustatud tööd ning kliimamuutuste vähendamine. sellest hoolimata põllumajandus ei ole ainus sektor, kus bioloogilise mitmekesisuse, mis vastutab bioloogilise mitmekesisuse ja loodusressursside kao eest, me kõik kanname seda vastutust. põllumajandustootjatesse tuleb suhtuda kui lahenduse osasse, mitte probleemi osasse, kui asi puudutab kliimamuutusi talustoidulauani strateegia saab edulooks ainult siis, kui me äh, oleme realistlikud ning suudame mõista äh, haavatavusi, aga ka selle sektori võimalusi. ülekaalukalt roheline poliitika, mis ei võta arvesse põllumajandussektori suutlikkust kohaneda uute tingimustega, äh, survestab nii põllumajandustootjaid kui tarbijaid, kes peavad maksma rohkem oma toidu eest. ning lõppude lõpuks tarbijad ja põllumajandustootjad on need, kes kaotavad ma ei suuda isegi ette kujutada, mida kollaste vestide liikumine äh, võib teha, kui äh, nad sellesse kaasa löövad. kui me tahame edukad olla, siis on meil vaja äh, piisavat rahastust liikmesriikidelt. me peame mõistma, et ei ole võimalik vähema rahaga ära teha rohkemat, juurdepääs teadusuuringutele ning täppispõllumajandus on vastutus, mida peavad äh, jagama põllumajandustootjad võrdselt liikmesriikides. kolleeg Andriöö, palun. suur tänu, proua juhataja. talust toidulauani peab kaasa tooma otsemüügid, e, inimlikkuse mõõtme, see peab tooma tarbijad tootjatele lähemale, see nõuab põllumajanduse ümberkujundamist et äh, talunikud saaksid äh, normaalselt elada oma tootmisest ning äh, tarbijad saaksid kvaliteetset toitu. meil on vaja meetmeid ka toidu raiskamise vastu, mis moodustavad kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti toidust. meil on vaja veelgi enam vähendada pestitsiidide kasutamist, meil on vaja toetada orgaani, mahepõllumajandust ja roheline kokkulepe peab olema tõeline uus võimalus talunikele ja maapiirkondadele ning sellel peab olema keskne roll selles uues majandusmudelis. see on täiesti vältimatu ja sel põhjusel peab ÜPP eelkõige kaasama põllumajandustootjaid selles aspektis. meil on vaja vahendeid selleks, et see ambitsioon ka realiseeruks, aitäh. suur tänu, kolleeg Hoitamaa, palun. Eh, tänan, juhataja, austatud volinik. aastakümneid oli meil ÜPP, mis nüüd väga hästi ei toimi. ka Kontrollikoda kritiseerib ÜPP-d eh, tugevalt. rohestamismeetmed eh, pannakse paika Brüsselis ja talunikud siis peavad need äh, rakendama, ei uurita üldsegi, mis on tulemus ja mida see põllumajandustootjatele tähendab. juba eelnev äh, komisjon tegi ettepaneku need asjad üle kontrollida, seda ma väga hindan. meil tuleb äh, toetada põllumajandustootjaid, kes majandavad hästi ja innovatiivselt, meil tuleb anda nendele rohkem mänguruumi ja edendada ettevõtlust niimoodi on meil võimalik edasi liikuda. vaadakem näiteks äh, elektriautode levikut äh, Euroopas. Äh, see on väga jõudsasti edenemas. strateegia talust toidulauani on meie jaoks võimaluseks, aga see ei saa toimida nii, et Brüssel kirjutab kuskilt kaugelt talunikele midagi ette ka roheleppega seoses tuleb öelda, et meil tuleb häid praktikaid äh, premeerida ja mitte kirjutada ette, et äh, mingit kindlat äh, jahu ei tohi kasutada loomade söödana ja muud sellist, sellistest asjadest tuleb loobuda. tänan järgmisena kollektaare Missione ha presentato la strategia denominata Dai campi alla tavola. tänan. Euroopa Komisjon on äh, esitanud äh, strateegia talust toidulauani, mis äh, lähtub jätkusuutlikkusest ja seab sellised eesmärgid, mis võimaldaks meil tagada jätkusuutliku toidutootmise tarbijate huvides, äh, tootjate huvides, niimoodi, et säiliks elurikkus ja kasutataks vähem pestitsiide. tuleb küsida, et kas äh, imporditavad tooted peavad täitma samad nõuded? mida tehakse selleks, et äh, võidelda kolmandatest riikidest tulevate toodete dumpingu vastu, näiteks kui tooted tulevad Vietnamist või Kambodžast. see on ebaõiglane konkurents, siin ei ole tegemist mitte protektsionismi, vaid meie kodanike tervise kaitsega. tänan järgmisena kolleeg Pitu, palun. suur tänu, proua juhataja. lugupeetud volinik ÜPP reformi käsitletakse ka Euroopa Parlamendis, lähtudes äh, eelmise ametiaja ettepanekutest, mis aga ei vasta meie uutele ootustele Eh, mis on seotud ka kliimamuutustega seonduva eh, ÜPP reform ei vasta absoluutselt väljakutsetele ja härra volinik, te teate seda väga hästi. kas see strateegia talust toidulauani on eh, komisjonile võimalus neid probleeme käsitleda? meil on vaja tagada vajalik rahastamine nende muudatuste elluviimisel. kuidas komisjon soovib praegust ÜPP reformi kooskõlla või ja uute väljakutsedega seoses Euroopa rohelise kokkuleppega? kuidas teha nii, et kõige olulisem poliitikat saab otsustada enne strateegiat, kuidas on võimalik saavutada rohelist kokkulepet ilma ÜPP-d kaasamata kus praegusel hetkel ei ole mingit selget pestitsiidide vähendamise meedet, elurikkuse kaitset eh, ega ka heitgaaside vähendamist eh, ja tagades ka toiduga kindlustatus. meie kodanikud nõuavad, et me kannaksime oma vastutust me ei tohi lasta mööda võimalust kestlikuks üleminekuks meie toidutootmise osas Euroopa tasandil, aitäh! suur tänu! ja vabandust, teile on sinise kaardi küsimus. härra Pitu, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? kolleeg soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kolmkümmend sekundit küsimuseks, palun. tänan. Te ei ole nõus äh, strateegiaga talust toidulauani, te ei ole rahul ÜPP-ga. ja ta ei sobi äh, toidu ohutuse vallas Euroopa Liidu siseselt edasi minna, kuidas te äh, kavatsete näha Euroopat, mis sõltub ainult äh, importtoidust ja kus ei edendata maaelu? ma ei öelnud, et ma ei ole sellega nõus, ma lihtsalt küsisin, kas on mingisugune sidusus äh, strateegia talust toidulauani ja ÜPP vahel. see ei, ei ole vastandus, vaid ma lihtsalt ütlen, et praegu ma olen üllatunud, et me räägime strateegist ilma, et ÜPP reform on lõpuni keeratud, käsitletud, kuigi see strateegia mõjutab ÜPP-d ja vastupidi. mis puudutab alternatiive ning äh, toiduga kindlustatust tagada, siis on meil vaja Äh, elurikkuse kaitse viia kooskõlla ja kliimameetmed, samas jätkates vajaliku toidukoguse tootmist. see ei saa olla rohkem väetisi või rohkem pestitsiide, see ei saa olla vastus, aitäh. nii, jätkame nüüd kolleeg äh, Tomašitšiga, palun. poliitika najskuplja je i najmanje uči- ühine põllumajanduspoliitika on kõige kallim ja kõige ebatõhusam Euroopa Liidu poliitika läbi aastakümnete, seda on üritatud reformida, aga tulemusi ei ole eriti äh, saavutatud. meil on tegemist siin kõrgetasemelise riigipoolse sekkumisega, seetõttu on ÜPP äh, tulemusel põllumajandussektor äh, konkurentsivõimetu, liiga kallis, ebatõhus me soovime nüüd äh, põllumajandusest äh, pikas perspektiivis teha jätkusuutliku ja tõususüsteemi, aga me kasutame neid äh, samu läbikukkunud vahendeid, mis minevikus kallid riiklikud programmid ei ole lahenduseks, meil on vaja äh, teha haridusprogrammid ja innovatsioon kättesaatavaks äh, kõikidele põllumajandustootjatele, ainult nii me saame vähendada survet eelarvele, tõsta selle sektori konkurentsivõimet, aitäh! tänan, järgmisena kolleeg Moodik, palun. tänan. hüva, komissar. suur tänu, äh, juhataja, lugupeetud volinik, Soomes öeldakse, et tarkuse algus on faktide tundmine. kui me mõistame fakte, siis mõistame ka seda, et vabatahtlikud meetmed ei ole piisavad. kui need oleksid piisavad, siis meie põllud oleksid juba süsinikuneutraalsed Ähm, monot-, äh, ühte tüüpi äh, äh, kultuurid ning mürgid, mis kahjustavad keskkonda ja inimest, ei oleks enam kasutusel. see ei tähenda seda, et talunikke võiks süüdistada või karistada, neil on teadmised, aga meie ÜPP ning toetused ja see strateegia peab neid õiges suunas viima selleks, et liikuda kestlikuma tootmiseni. tarbijad tunnevad üha suuremat huvi eetilistest ja mahetoodetest ja need, kellel on piisav sissetulek, on valmis ka rohkem maksma selle eest. seega peaksid toetused tootma, toetama mahe- ja keskkonnasõbralikke meetmeid ning äh, tarbijatel peab olema lihtne võimalus neid tooteid üles leida, aitäh! suur tänu, järgmisena kolleeg äh, Soido Alvarez, palun. härra volinik, lähtume sellest, et me siin kojas kõik soovime jätkusuutlikku põllumajandust. me kõik äh, soovime aastaks kaks tuhat kolmkümmend seatud plaane saavutada. strateegiat alustoidulauani võib siin anda oma panuse, aga asjad võivad minna ka nii, et äh, kõik läheb segamini. kui mõelda iPhone'ile näiteks, siis alguses see oli lihtsalt äh, telefon, nüüd on sellest saanud praktiliselt äh, arvuti ehk siis vidin, mis täidab praktiliselt kõiki eesmärke ja telefoni funktsioon on seal väga väike samamoodi me soovime nüüd, et äh, põllumajandustootjad kaitseksid keskkonda või mõtleksid äh, kliimamuut-, kliimamuutuse vastu, kasutaksid vähem äh, pestitsiide, antibiootikume, annaksid rohkem infot tarbijatele, kaitseksid loomi ja nii edasi. me ei tohi aga ühte asja ära unustada, kui me räägime põllumajandusest ja ÜPP-st, siis põhieesmärgiks on toota kvaliteetseid tooteid hindadega, mida inimesed saavad endale lubada, selleks äh, tuleb põllumajandustootjatele seada ka vastavad äh, stiimulid ja see strateegia, mida te välja pakute, peaks aitama põllumajandustootjatel äh, neid eesmärke ka tõesti saavutada, aitäh! tänan! järgmisena saab sõna kolleeg Noihl. tänan, proua juhataja me räägime siin täna väidetavalt strateegiast alus toidulauani, aga siin on näha teatavat äh, närvilisust, sellepärast et tegelikult me räägime millestki muust. kõikides äh, koridorides siin räägitakse sellest, kas äh, vana reformi ettepanek üldse vastab roheleppele, kas need on kooskõlas ja siin räägitakse osaliselt äh, närviliselt äh, kõikide põllumajandustootjate nimel, sellepärast et äh, saadakse aru, et vana ÜPP ettepanek ei lähe kooskõlla roheleppega. ja ma tahaksin öelda siin kolleegidele, et ei räägi kõikide põllumajandustootjate nimel ja mina toetan ja esindan siin neid põllumajandustootjaid, kes on juba valmis äh, minema uut innovaatilist teed mööda. järgmisena kolleeg äh, Hlavatšek. suur tänu, lugupeetud volinik. meil on suured ootused teile. talunikud, põllumajandustootjad äh, süüdistatakse asjatult. suur enamus äh, inimestest unustavad, et nad toodavad turvalisemat ja parimat toidukraami kogu maailmas ja taskukohaste hindadega. põllumajandus on üks kõige reguleeritumaid valdkondi. me loome uusi raamistikke, toetusi ja regulatsioone talunikud on esimesed, kes kliimamuutuste mõju tunnetavad see on ka põhjus, miks äh, põlluharimine peab olema öö, ähm, osa nii talust, äh, kõigest lahendustest, aga äh, talust toidulauani ja Euroopa rohekokkulepe hetkel ei sisalda või rohekokkulepe ei sisalda konkreetseid viiteid sellele, meil on vaja jõuda, me oleme jõudmas piir, viimase piirini äh, miks see strateegia ei võta arvesse lisaks talunikele ka ebaõiglaseid toetusi ja äh, supermarketeid? järgmisena proua Sardoone. suur tänu, juhataja Te olete välja tulnud äh, uue programmiga selleks äh, lähtuda teatud varasematest äh, programmidest selle strateegia ainus pahas on tagada, et kalurid ja talunikud hakkaksid tegutsema kliima huvides. siin on kontrollimeetmed, mis panevad meid mõtlema rohelisele suurele vennale. loomulikult peaks olema madala hinnaga, mis toidu kvaliteeti halvendab ja eesmärgiks on siin minu arvates toetada tööstuslikku tootmist. lisaks sellele tahate tagada, et putukatest ja vetikatest saaks äh, toit. Teile ei meeldi äh, ka äh, sildistamised, teatud meetmed ning tegemist on uue diskrimineeriva süsteemiga meile aitab juba sellest, me räägime toiduohutuse toiduga kindlustatud, aga tegelikult tegutseme hargmaiste ettevõtete nimel, aitäh! suur tänu ja järgmisena mm, äh, proua Roope, härra Roope. suur tänu, juhataja, head kolleegid! praegusel süsteemil on palju puudusi ning see hävitab äh, tootjaid äh, teatud piirkondades heaks näiteks selle kohta on äh, piimavaldkond. jaemüügiketid äh, võivad samuti probleeme põhjustada. Leedu suurim äh, kett Maxima müüs igasugustele standarditele mittevastavat liha ja seda varjati. tarbijatel peab olema võimalus osta kohalikku ja ohutut toitu, mis on toodetud tema piirkonnas. praegusel hetkel äh, jõuavad äh, tooted meie toidulauale tuhandete kilomeetrite kauguselt. kas me oleme endalt küsinud, kas seda on vaja, kas see ei ole liigne koorem keskkonnale ja kliimale? Äh, otsetoetused on äh, mitmekordsete vahedega erinevates riikides meil on endiselt esimese, teise klassi talunikud, talunikel on ka Äh, mitmesuguseid äh, probleeme seoses vaba kauba äh, liikumisega ning sisse on hakatud tooma rohkem GMO-d, soojad ning ka muul viisil seatakse ohtu konkurentsi. ning me peame suutma tagada vajaliku elujõulise kogukonna maapiirkonnas. järgmisena proua Agilaar, palun. suur tänu, juhataja põllumajandus ja loomakasvatus on äh, hinnasurve all, äh, hinnad, mis ei kanna, äh, ei, ei kata tootmiskulusid importtoit, mis ei vasta Euroopa standarditele, toob kaasa selle, et mitmed tootjad on pidanud lõpetama tegevuse. lisaks sellele on ka väga palju segadust äh, selle uue strateegiaga talust toidulauani, see ei vasta tõelistele ootustele. räägitakse taimekaitsevahendite vähendamisest, ähm, loomade heaolu ähm, standardite suurendamist, kuidas me suudame turukriisiga toime tulla, mida me näeme nii Hispaanias kui teistes riikides seda sellisel juhul, kui me jätkame nii, siis see äh, mittetootlik sektor ei saa kunagi tulusaks. me ignoreerime äh, maapiirkondade reaalsust, me ei paku lahendusi valdkonnale, kus vajatakse mõistmist, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Kokalis, palun! põllumajanduskomisjoni liikmena toetan ma täielikult seda strateegiat. silmakirjalik on äh, Hippokrates ütles, et äh, toit on meie ravimiks ja vastupidi, äh, ravimid meie toiduks, meil on vaja kohaneda kliimamuutustega, arvesse võtta vastavaid strateegiaid, ÜPP ei tohi kedagi maha jätta, ÜPP-d, mis tagaks selle õiglase ülemineku Euroopa inimesed on ära teeninud äh, kõrge kvaliteediga ohutu to- ja toitainerikka toidu. talunikud, äh, kes sellega üleminekuga toime tulevad, äh, on ära teeninud hea elu maapiirkondades, meil on vaja ÜPP-d viia kooskõlla meie eesmärkidega, meil on vaja õiglast eelarvet, mis aitab talunikel saavutada kõikvõimalikud eh, eesmärgid ja oleks kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. lisaks sellele on tegemist ka olulise väärtusega, et ei tohi kedagi kahjustada, meil on vaja uut ÜPP-d, aitäh. suur tänu, kolleeg äh, Amaro Alvaro, järgmisena. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik Te rääkisite meile väga olulistest muredest. ma sooviksin teile öelda, et meie fraktsioonis oleme me teiega nõus, meil on vaja vältida maapiirkondade rahvast tühjaks voolamist, meil on vaja tagada toiduohutus ja meil on vaja seetõttu ka suuremat eelarvet ÜPP-le seda öeldes ning seda strateegiat arutades talust toidulauani on midagi, mis juba algusest peale on mulle tõsist muret teinud. see on ebaõiglane talunike suhtes, tundub, et äh, erineval ajahetkel ütleb Euroopa, et talunikud vastutavad kõige eest, mis meie riikides halvasti läheb. aga see on nende suhtes ebaõiglane, sellepärast härra volinik, te teate väga hästi, me kõik siin teame seda, selleks, et meil oleks hea äh, talust toidulauani strateegia, selleks äh, on meil äh, vaja ka toitu, meil ei piisa nii-öelda ainult toidulauast, kui me ei, me peame toetama meie talunikke, me peame andma neile tuge ning see strateegia vajab toetusvahendid meil ei piisa lihtsalt äh, strateegiast, see ei äh, aita midagi ilma finantsvahenditeta, me oleme siin selleks, et nendest äh, takistusteks edasi pääseda, aitäh. suur tänu, kolleeg, järgmisena proua Mirjam Talli, palun. suur tänu, juhataja, volinik toiduahela tegutsejad soovivad kestlikku toidutootmist, mis oleks taskukohane, tervisesõbralik, kõigile kättesaadav ning nendel on oluline roll ka Euroopa rohekokkuleppes. sellepärast vaatame me seda talust toidulauani strateegiat kui vahendit, mis aitab tarbijatel saada head toitu, mis ei ole kahjulik meie keskkonnale ja samas äh, oleks võimalik ka vähendada toidu raiskamist. me teame, et maailmas äh, Äh, toodetakse toidutootmises kolmandik heitgaasidest, me peame panustama äh, meie eesmärkideni Euroopas saavutada kaks tuhat viiskümmend aastaks äh, kliimaneutraalsus me tahame, et see strateegia aitaks heitgaase vähendada, toidu raiskamist vähendada, mis tagaks kestlikuma toidutootmise ning looks uusi võimalusi toidutarneahelas Äh, mis puudutab kemikaalide, pestitsiidide, väetiste ja antibiootikumide kasutamise vähendamist, me tahame, et selles strateegias oleks kodanikele tagatud jälgitavus selleks, et näha, milline toit on tervislik, mis aitab vähki vähendada ja muid haigusi ning mis aitab vähendada ka kemikaale nagu sisesekretsioonihäireid tekitavad kui me planeerime korralikult oma eesmärgid, siis Euroopa rohekokkulepe võib olla allikaks ka uuteks võimalusteks talunikele ja kaluritele. Nad soovivad eh, pakkuda kestlikke toiduaineid, mis eh, on kõigile kasulikud, aitäh. Thank you very much. Unser nächster Sprecher ist Herr Martin. järgmisena saab eh, sõna siiski sinise kaardi küsimus. Yes, sure. kolleeg Tuun soovib teile küsimuse esitada, palun. Uh, suur aitäh, juhataja, aitäh, et võtsite vastu sinise kaardi küsimuse. Te järgisite, mainisite toidu jälgitavust ning ma tahaksin teilt küsida, mida te selle all silmas peate jälgitavus tähendab äh, vahemaad, päritolu ja nii edasi. kas te olete mõelnud sellele ja kas te toetate ideed, et toidu erinev kvaliteet, mis tähendab seda, et erinevatel turgudel Euroopa Liidus on toidul äh, erinev kvaliteet ning tarbija ei tea sellest tavaliselt? kas teie meelest on see väga oluline probleem? kõik tarbijad peaksid saama sama kvaliteediga toidu, kui see on pakendatud äh, täpselt samamoodi, suur aitäh! aitäh selle küsimuse eest, jah, see on olnud alati väga selge, kui asi puudutab toitude erinevat kvaliteeti, sest me usume, et kõigil Euroopa Liidu kodanikel on õigus saada sama kvaliteediga toitu, ükskõik kus nad Euroopa Liidus asuvad, aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, härra Hoisik. aitäh, volinik me teame hästi, äh, millised äh, probleemid meie äh, ees seisavad, kui kaovad tolmlejad ning teised putukad ja kui suur on see mastaap? see on suur probleem, mitte ainus probleem ja üks suur põhjuseid on pestitsiidid ning nende massiline kasutamine meie põllumajanduses ja üle kogu maailma. tihtipeale tahetakse süüdistada põllumajandustootjaid, aga nemad äh, ei ole selles süüdi, selles on süüdi kogu süsteem, mille oleme loonud. ning mida mina ootan sellelt strateegialt, äh, aga ka ÜPP-lt, on see, et äh, nad peavad äh, saama alternatiive, meil on vaja kohustuslikud äh, eesmärgid seada pestitsiidide, aga ka ohtude jaoks. meil on vaja paremate pestitsiidide haldamist põllumajandustootjate jaoks, nüüd meil on vaja paremat juurdepääsu alternatiivsetele meetmetele, mis ei ole ohtlikud pestitsiidid turul. ma loodan, et alustoidulauani strateegia mitte ainult ei tee tühje sõnu, vaid aitab täita eesmärgid, milleks on jõukus põllumajandustootjatele, aga ka turu kaitsmine. ja nüüd annan sõna asepresident Kolajale. aitäh. ma tahaksin jätkata tarbijate suutlikkust teha teadlikke otsuseid, sest minu meelest tarbijakaitse on olnud alati Euroopa Parlamendi üks olulisi prioriteete. kahjuks raputas tarbijate usaldust see, et ei tahetud keelustada toodete erinevat kvaliteeti. Õnneks on meil nüüd võimalus parandada mõningad need probleemid talustoidulauani strateegias. hiljutine uuring, mille viis läbi ühine uurimiskeskus, jagas informatsiooni toodete kvaliteedi kohta, mis on väga oluline Euroopa Liidu kodanike jaoks. me peame tugevdama eh, tarbijate õigust informatsioonile, mille alusel nad otsuseid teevad võtmesõnaks on pakendimärgistus, mis teavitab näiteks toote päritolust. minu teine kommentaar puudutab tervist. testid on näidanud, et sarnaseid tooteid müüakse äh, erinevate näiteks rasvasisaldusega, äh, madalama äh, tervislik, tervise kvaliteediga tooted ei tohiks olla vastuvõetavad ning komisjon peaks selle teemaga strateegias tegelema. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Procaccini strategia... aitäh, härra juhataja. talust toidulauani strateegia äh, on midagi, äh, mis, äh, mida jagavad tarbijad ja põllumajandustootjad ühiselt, eelkõige minu kodumaal Itaalias. kuid see ei ole majanduslikult neutraalne strateegia kestliku põllumajandustootmise valik tähendab äh, seda, et äh, tootmiskulud äh, suurenevad ning tõuseb hind tarbijate jaoks. vaatame mahepõllumajandust ning ka võitlust intensiivse põllumajanduspidamise vastu. meil on vaja asjakohast põllumajandustoetust, meil on vaja ÜPP-d, mis kaitseb väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjaid hargmaiste ettevõtete eest ning kui me ei paku neile piisavat majandustuge, siis on see lihtsalt, need on lihtsalt tühjad sõnad tarbijad vajavad äh, asjakohast informatsiooni äh, toodete geograafilise päritolu kohta ning äh, toitaineväärtuste kohta. ning see on Euroopa Liidu kohustus. me soovime teile kõige paremat, volinik. aitäh. härra Pompaar, palun. suur tänu, juhataja, lugu Euroopa toidupoliitika on oluline selleks, et tagada juurdepääs tervislikule kvaliteetsele toidule kõigile see peab sisaldama ka pestitsiididest äh, loobumist äh, ning ka glüfosaadi, eelkõige glüfosaadist. meil on vaja mahetoitu, meil on vaja toetada äh, rahastamist. intensiivne lihatöötmine, tootmine vajab lõpetamist, meil on vaja pingutada, aga need muudatused ei leia aset ilma talunike, kellel hetkel ei ole tagatud väärikas toimetulek mitmed monopolid äh, katavad Euroopa toidutootmist. meil on vaja äh, pingutada äh, ja piirata ebavajalikku abi, me peame jagama need toetused ümber vajalikul viisil ning tehes need kolmekümne protsendi ulatuses, nii nagu regioonide komitee on ette pannud. meil on vaja tagada parem sissetulek meie tootjatele ja tagada ka kliima tulevik, aitäh! kolleeg äh, Mortler, palun. tänan, äh, juhataja, head kolleegid, lugupeetud volinik. täna me oleksime hea meelega rääkinud teie kolleegi Timmermansiga, mitte siin nii-öelda temast äh, mööda, sellepärast et strateegia tolust toidulauani ilma põllumajanduspoliitikata äh, see ei lähe ja me ei saa rääkida põllumajandustootjatest äh, nagu mingisugustest kurjategijatest. Nad äh, tulevad muidu jälle tänavale protesteerima ja nad ei äh, tööta lähtuvalt motost, et küll on ikka hea kasutada väga palju väetist. Nad lähtuvad sellest, mida neile ette kirjutatakse ja mida neilt nõutakse. praegusel äh, hetkel näitavad äh, ametlikud uurimustulemused, et äh, Euroopa toiduained on kõige puhtamad ja kvaliteetsemad kogu maailmas, nii et ärge langege valeuudiste lõksu. meie põllumajandustootjad on valmis innovatsiooniks aga kui äh, turg ei äh, premeeri nende saavutusi, eesmärke, siis äh, peab maksma Franz Timmermans. põllumajandus ja metsandus on need valdkonnad, mis seovad CO kahte, mis annavad meile palju võimalusi kliimavastases muutuses ja need tuleb ära kasutada, aitäh! proua Martler, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? ei? proua Mortler, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? jah, palun, kolleeg. proua Mortler, te teate, et äh, Nürnbergis toimub äh, biomess ja seal äh, tulevad kokku põllumajandustootjad, kes toodavad täitsa vabalt ilma pestitsiidideta ja teie siin ütlete, nagu ei oleks üldse võimalik ilma pestitsiidideta äh, toota. Teil ju Baierimaal oli äh, rahvaküsitlus, äh, rahvahääletus, kus öeldi, et soovitakse sellist muutust pestitsiidide vaba põllunduse suunas austatud kolleegid, te peate panete mulle siin sõnu äh, suhu. me soovime alati optimeerida väetiste ja taimekaitsevahendite äh, kasutamist ja mahepõllumajanduses äh, samuti kasutatakse väetiseid ja pestitsiide. homme ma olen seal Nürnbergis kohal nüüd mul läks jutujärg käest ära, juhtub vahetevahel. ühesõnaga, ma tahaksin öelda teile, et äh, miks äh, tõlgid ei saa tõlkida, sest juhataja katkestab kõnelejat. ja annab sõna proua Kütelandile. tänan, juhataja, volinik on elulise tähtsusega, et äh, me kujundaksime ümber oma põllumajandussektori niivõrd kiiresti kui võimalik, säästes keskkonda ja panustades jätkusuutlikule. ja strateegia talust, talust toidulauani on väga oluline osa ka rohelepet silmas pidades. kliimaemissioonid äh, tulevad ka põllumajandussektorist ja praegu on äh, paljud äh, liigid äh, ohustatud põllumajanduse tõttu. näiteks mesilased, kes omakorda on vajalikud põllumajandustootmises. meil on vaja jätkusuutlikku põllumajandust ja maksurahasid tuleb kasutada selleks, mitte muuks meil tuleb äh, kaitsta bioloogilist mitmekesisust, seda tugevdada ja vähendada massilist äh, antibiootikumide kasutamist. antibiootikumide resistentsus on meile väga suureks ohuks, sellega tuleb ka arvestada strateegias. kuule, Kristjanson, palun. aitäh, juhataja. mina olen talupidaja ning äh, ma olen väga huvitatud talustoidulauani strateegiast toit, mida me sööme, on meie jaoks väga oluline. see toit peaks olema tervislik, toitainerikas, kestliku tootmisega saadud ning kliimasõbralik. kas komisjon saaks meile öelda, kas see strateegia muudab tarbijate jaoks lihtsamaks äh, näha seda, kuidas toitu on toodetud, kas see on keskkonnasõbralik, äh, loomasõbralik ning äh, kas see toit on kliima jaoks hea kuidas kannab komisjon hoolt kõikide põllumajandustootjate eest, olgu need suured või väikesed? kui me keskendume kestlikkusele, siis me ei saa vaadata lihtsalt suurust, väga oluline on kaasata sellesse protsessi kõik põllumajandustootjad, aitäh. ja nüüd kolleeg Mikk Wallace. aitäh, juhataja. talust toidulauani strateegia on tohutu võimalus äh, võtta terviklik lähenemine bioloogilise mitmekesisuse, tervise ebavõrdsuse ning loomade heaolu ja paljude muude teemadega tegelemiseks. strateegias on viidatud sellele, et toodetakse esmatootjaid, toetatakse esmatootjaid. küll aga ei ole viidatud kestlikule hinnale väikesed põllumajandustootjad on need, kes peamiselt pakuvad toiduainerikast ja mitmekesist äh, toitu äh, suurele osale maailma rahvastikust, kuid neid tootjaid ohustab äh, globaliseeruv tööstuslik toiduainete süsteem, kus on korporatiivsed supermarketid ning ahned tootjad. Iirimaal on kuuekordselt vähenenud kümne aasta jooksul väiketootjate osakaal. seitsmekümnendatel olid põllumajandustootjad kahekümne hektari suurused, nüüd aga on nad tohutult suuremad, sest äh, päikesefarmid neelatakse alla. Äh, selles on süüdi Euroopa Liidu poliitika ning valitsuse poliitika. strateegia on võimalus äh, ümber pöörata intensiivne tööstuslik lähenemine toidu tootmisele, aitäh! ja nüüd annan sõna härra Bogovitšile. danes pridelujejo najkvalitetnejšo in najbolj varno hrano in tudi tänan. mis puudutab nüüd äh, rohelepet, siis see õnnestub meil ainult siis, kui me teeme koostööd põllumajandustootjatega, sellepärast et nemad peavad hakkama seda lepet äh, rakendama. ja nüüd, äh, kui me räägime roheleppest ja strateegiast talust toidulauani siis äh, nii need kui ka ÜPP peaksid põllumajandustootjaid äh, ergutama, mitte pidurdama. me peame toetama pereettevõtteid, äh, väiketalunikke, meil on vaja keskkonnasõbralikku ja loomasõbralikku põllumajandust ja lühikesi tarneahelaid ja loomulikult äh, head hinda nii tootjale kui ka tarbijale. oluline on, et me vähendaksime tugevalt ka toidu raiskamist, peame liikuma edasi positiivselt, mitte keeldude ja hirmude kaudu. härra Siidl, palun. juhataja ma ootan strateegialt äh, talust toiduauani terviklikku lähenemist jätkusuutlikule põllumajandustootmisele, me räägime siin toiduohutusest, keskkonnakaitsest, äh, kliimakaitsest, äh, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest ja kaitsmisest ja nii edasi oluline on, et tulevikus pestitsiidide, väetiste ja antibiootikumide kasutamine tunduvalt väheneks. me peame panustama ringmajandusele ja vähendama toidu raiskamist. kindlasti on meil vaja tulevikus teistsugust äh, suhtumist rahvusvahelistesse kaubanduslepingutesse ja geenitehnoloogia importi. Euroopa Komisjonil on siin väga oluline roll mängida ja praegu on kaalul kõikide poliitikavaldkondade usaldusväärsus, aitäh! kolleeg Katainen, palun. suur tänu, lugupeetud volinik. meie toidutootmine eh, vajab läbivaatamist nii keskkonna kui ka tootja vaatenurgast. põllult eh, talust toidulauale peab hindama kogu seda ahelat, aga see ei tähenda seda, et me piirame Eh, tootmist, me peame vaatama talunikku ja seda perspektiivi laiemalt, eh, mis puudutab ka hoiustamist, eh, käitlemist, pakendamist, aga ka mm, jaeketti. meil on vaja arvesse võtta kõiki aspekte. ebaõiglase kaubandustavade direktiiv oli loodetavasti alles algus. on mõistetav, et ainult tulus tootja saab toota, toota toitu, mis oleks kasulik keskkonnale, sellepärast on vaja tagada strateegias, et eh, kogu toiduahel oleks kestlik nii keskkonna kui ka tootja sissetuleku poolt. mul on hea meel selle üle, et me liigume õiges suunas, Euroopa tooted peavad saama, eurooplased peavad saama seda väärtuslikku ametit jätkata, aitäh! suur tänu, kolleeg! üks teadaanne minu poolt, mis puudutab vaba mikrofoni kõnevooru kin-, kirjapanemist, siis ma tahaksin selle nimekirja sulgeda, huvilisi on juba väga palju ja need, kes äh, põhiarutelus äh, sõna said, nendele ma vaba mikrofoni raames sõna ei anna ja need, kes äh, esitasid sinise kaardi küsimusi, nemad samuti ei saa sõna. sellest on puudutatud siis kolm inimest ja nüüd saab sõna kolleeg Schneider, palun. tänan, juhataja, volinik, strateegia talust toidulauani ambitsioonikad strateegiad ja äh, eesmärgid on rakendatavad ainult koos põllumajandustootjatega. ääretult oluline on äh, tootjad äh, kaasata põhiülesandeks on neil äh, tervislike toiduainete tootmine ja meie poliitikutena peame paika panema vastavad äh, raamtingimused. minu jaoks on kõige olulisema tähtsusega see, et äh, komisjon selle strateegia raames tugevdaks meie tootjate konkurentsivõimet rahvusvahelise turu suhtes, näiteks taimekaitsevahendite vähendamine on võimalik ainult äh, siis, kui äh, Euroopa Komisjon ja parlament on uute tehnoloogiate kasutamise poolt. meil äh, on vaja õiglast hinda toodetele ja ka ühiskonnapoolset põllumajandustootjate tunnustust tarbijad äh, mängivad siin võtmetähtsusega rolli, kui äh, tarbijatel on võimalik teha põhjendatuid otsuseid toidukaupade valikul, siis me saame edasi liikuda ja meil on vaja üle-euroopalist äh, toiduainete märgistamise süsteemi. suur tänu, järgmisena kolleeg Clara Aguilera, palun. aitäh, juhataja, austatud volinik Te teate, et paljud siin kojas on pühendunud kestlikule arengule ning loomulikult oleme allkirjastanud Pariisi kliimakokkuleppe. mina siin fraktsioon, meie fraktsioonis, aga paljud teised eh, tahavad täita seda eesmärki. on kaks olulist programmi. roheline kokkulepe ja talustoidulauani strateegia. Need on kaks suurt programmi, aga need võivad tekitada keerukusi ning tõepoolest muuta põllumajandust, põllumajandustootmist. me ei saa keskenduda ainult sellele, äh, et me vabaneme taimekaitsevahenditest. see on oluline, aga me peame põllumajandustootjatele andma võimaluse minna kaasa innovatsiooniga, kasutada bioloogilisi vahendeid äh, pestitsiidide kõrvaldamiseks ja nii edasi. ilma põllumajandustootjat suurte pühendumuseta on võimatu, et see strateegia üldse toimiks. kui me kõik oleme pühendunud, siis saame edasi liikuda, aga me ei saa seda teha juhul, kui me jätame kõrvale põllumajandustootjad. suur aitäh ja proua Aljava Veli. suur aitäh, juhataja, volinik, daamid ja härrad ülemaailmselt eh, seab Euroopa Liit Äh, suuna äh, kestliku arengu jaoks, kuid äh, ma arvan, et kestlikku toidusüsteemi on võimalik saavutada ainult siis, kui meil on koordineeritud ühtlustatud lähenemine. selleks, et meil oleks teostatav üleminek ja ambitsioonikas strateegia, peame tagama piisavalt palju rahastust ning looma lihtsa regulatiivse raamistiku selles osas kutsun komisjoni üles tagama sünergia erinevate finantseerimisviiside ja strateegiate vahel muuhulgas ÜPP ning talust toidulauani strateegia vahel ning äh, tagama vastastikust äh, erinevate poliitikate vahel. kahtlemata mängivad põllumajandustootjad olulist rolli strateegia eesmärkide saavutamisel. seega me peame neid aitama ning leidma vajalikud stiimulid. vahel süüdistatakse neid valede asjade tegemises kuid ainult siis, kui me tagame eh, kõigi sidusrühmade osalemise, suudame luua tasakaalustatud lähenemise ning kõnelejad katkestatakse. proua Šoidrova, härra volinik, teie olukord ei ole üldse lihtne. põllumajandustootjad jälgivad meie arutelu ja mõttevahetust, sest nad teavad, et see puudutab neid ning nad eeldavad meie toetust Nad teavad, et kliimamuutuste mõju äh, langeb nende õlule. Nad teavad, et see asi ei puuduta mitte ainult äh, rohelist kokkulepet, äh, vaid näiteks kui Tšehhis ei ole öökülma, siis pestitsiidid, siis taimekahjurid ei hävi, aga me peame oma põllumajandustootjaid selles võitluses toetama. lisaks äh, ohustab neid äh, odav import kolmandatest riikidest ning siis on tohutute jaemüügikettide poolt äh, ohustamine, sest enamik inimesi ostab supermarketitest ning neil on rohkem mõjuvõimu, kui on põllumajandustootjatel. kuidas te kavatsete parandada nende positsiooni jaemüügikettide suhtes? me peame toetama neid põllumajandustootjaid, kes elavad maapiirkondades ning kes hoolivad bioloogilisest mitmekesisusest, metsadest ja loodusest. proua Alessandra Moretti. proua Moretti. austatud volinik. toiduahel vastutab äh, kahekümne ühe kuni kahekümne seitsme protsendi CO2 emissioonide eest ning see ei ole enam jätkusuutlik, võttes arvesse neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, et me peame tootma rohkem, kasutades vähem ressursse äh, ning äh, tagama kõigile piisavalt palju tervislikku toitu. me toetame neid poliitikaid. kodanikud tahavad läbipaistvust, julgeolekut, turvalisust kuid õigusaktidest üksi ei piisa, me peame muutma oma eluviisi, meil on vaja terviklikku lähenemist, meil on vaja rohkem sünergiat erinevate poliitikate, tervishoiu ja põllumajandusvaldkonna vahel ennekõike, need peavad olema teineteist tähendavad, mit-, täiendavad, mitte olema üksteise vastu suunatud. me peame tagama, et tarbijad on teadlikud toidu väärtusest. Nad peavad olema teadlikud protsessidest, mida on vaja selleks, et toit meie toidulauale jõuaks. meil on vaja standardiseeritud märgistamissüsteemi, mis teavitab tarbijaid eh, ilma, et üritaks neid mõjutada ning mis tugineb ainult teaduslikele faktidele. järgmisena proua Lütgen, palun. härra Lütgen. aitäh, äh, lugupeetud volinik mina usun täielikult Euroopa põllumajandustootmisse ja me peame tundma uhkust selle eest ja tahaksin neid kõiki tänada, kõiki oma sõpru talunikke. selle strateegia puhul on tegemist olulise teemaga, meil on siin kolm aspekti, et tegemist peab olema põllumajandustootjate aktiivse kaasaloomisega, eh, nagu ka tarbijate puhul, teiseks on vaja uusi tagatisi, mis puudutavad rahastamist ja investeeringuid, et edasi liikuda ning meil on sel, nende arvelt ei tohi midagi muud teha, vaid pigem on vaja toetada neid ning kolmandaks on oluline ka kaitse, tarbijakaitse, tootjate kaitse, keskkonnakaitse. kuid meil on vaja vastavaid kontrolle selleks, et tagada ka vastav tasakaal meie territooriumil, selleks et ebaõiglust ja vääritimõistmist äh, vältida. aitäh ja palju edu teile! järgmisena saab sõna Mohammed Shahim. Shahim, aitan teid, härra juhataja. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid meil on vaja äh, härjal sarvist haarata ja me peame äh, selle strateegia osas äh, edasi liikuma. meil on vaja tegutseda, me peame muret tundma nii loomade heaolu äh, eest, lisaks sellele, kui me seda ei tee, on strateegia nõrk, me peame Äh, arvestama seda et, et kaheksakümmend protsenti toetustest lähevad kahekümnele suurele tootjale peaaegu kõigis liikmesriikides, see ei toeta väiketootjaid, vaid hargmaiseid ettevõtteid. tegemist on ettevõtetega, kus on tohutu käive ning selle strateegia mõte on hea, aga kui me ÜPP-d ei reformi, siis jätame me talunikud hooletusse ja toetame lihtsalt rohkem hargmaiseid ettevõtteid, aitäh. Jaroslav Kalinovski. härra Kalinovski järgmisena, palun. suur tänu, Jõte, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. Euroopa talunikud on uute väljakutsete ees, uute kohustuste ees, mis tulenevad uuest rohelisest kokkuleppest aga uus ÜPP eelarve läheb vähendamisele, kui olukord jääb selliseks, siis ei suuda me olla edukad. otsetoetused peavad lõppude lõpuks jõudma tõeliste tootjateni ja see on tõesti patoloogiline, et need, kes saavad otsetoetusi, ei ole mitte tootjad, vaid maaomanikud, seega hea volinik, palun öelge meile, mida te arvate uuest maksust, mida komisjon plaanib kehtestada lihale selleks, et vähendada nende toodete tarbimist ning vähendada äh, heitgaase? see on tõesti häiriv, kas see on teie strateegia kolmas sammas? kui see on nii, siis kandub see üle äh, väiksema tuluna talunikele, aitäh suur tänu ja järgmisena proua Avram. aitäh. roheline kokkulepe tundub olevat suurim revolutsioon pärast tööstusrevolutsiooni. talunikel on kõige keerulisem ülesanne ebaselgetes tingimustes. Nad peavad pakkuma tervislikku toitu sadadele miljonitele inimestele. aga praegusel hetkel tundub põllumajanduses olevat liiga palju äh, raskusi, liiga palju äh, kulusid ja äh, kontrollimatuid faktoreid. paljud on tootmisest loobunud ja paljud on sellel teel. kas meil on selleks lahendus? uued põlvkonnad, kes peaksid rohelise kokkuleppe edulooks pöörama. komisjon peab tagama selle, et lisaks ambitsioonikale strateegiale oleks käivitatud ka uus programm, mis puudutab noorte motiveerimist maapiirkondadesse tagasi pöörduma ning äh, see revolutsioon ka lõpuni viia, millest me siin täna räägime. aitäh, järgmisena proua Sander suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. see strateegia talust toidulauani on potentsiaalselt väga kasulik meie põllumajandussektorile ja ka lõpptarbijale, aga selleks, et edukas olla, on vaja, et see oleks sidus ja realistlik. sidus sellepärast, et kliimaväljakutsed vajavad vastavat eelarvet selleks, et vastu tulla, vastata nendele väljakutsetele. ei ole aktsepteeritav eelarvekärbe, mis on ette pandud ja nõudes samas, et talunikud teeksid enamat vähemaga samuti on vaja selgelt sõnastada ka ÜPP reform ja sellega seonduv rohekokkuleppe eesmärgid. meil on vaja realismi, sellepärast et me peame lähtuma teadusest ja mitte ideoloogiast. me ei tohi meie äh, sektorit saada tehnilisse tupikusse, meil on vaja innovaatilisi lahendusi, samas Äh, äh, kui maailm ja konkurendid selleni liiguvad. meil on vaja toetada talunikke selleks, et leida lahendusi ning nad peavad olema strateegia keskmes ning ja tagama ka nende majandusliku toimetuleku ja konkurentsivõime, aitäh! nüüd jõudsime vaba mikrofoni vooru juurde ja protseduuriline küsimus. Te ütlesite, et need, kes on küsinud sinise kaardi küsimust, ei saa vaba mikrofoni raames enam sõna. kas see on kodukorras äh, kirjas? ja te oleksite pidanud seda alguses ütlema, siis ma ei oleks sinise kaardi küsimust esitanud. kolleeg, äh, see ei pea olema kirjas kodukorras, kuna seal on öeldud, et äh, juhataja otsustab, kui palju sinise kaardi küsimusi me saame vastu võtta. kui ma võtsin üle juhatamise, siis ma ütlesin, milline saab olema minu plaan, sellepärast et on liiga palju sõnavõtusoove ja seetõttu ma pidingi tegema teatava valiku, et kuidas äh, sellega siis toime tulla. järgmisena saab sõna kolleeg Pasescu. tänan, juhataja, volinik. põllumajandus on üks olulisemaid valdkondi Euroopas ja ka Rumeenias. kahjuks on äh, olukord äh, selline, et äh, Euroopa turul äh, käib äh, konkurents, mida moonutavad äh, toetused. Rumeenias sada üheksakümmend eurot hektari kohta on pindalatoetus, Prantsusmaal umbes nelisada eurot pindala kohta. Need tingim-, tingimused on erinevad ma ei ütle, et äh, Prantsusmaal tuleks toetusi vähendada, aga Rumeeniat tuleb samamoodi toetada. mõtlen siin ka loomakaitsele. imporditakse toorainet äh, vanadest liikmesriikidest, aga näiteks Rumeenias on mitmed need ained, mida me impordime, kallimad kui teistes riikides järgmisena kolleeg äh, Olekas ei ole kohal. järgmisena proua Hilda Wortmans, palun. suur tänu, juhataja, volinik, austatud kolleegid. meil oli täna suurepärane arutelu teemal strateegia toidust talulauani. ma olen äh, taluniku tütar ja tuleb öelda, et kui me selliseid arutelusid äh, peame, siis me ei saa panna kõike talunike õlule, loomulikult ka nemad peavad andma oma panuse rohelisse kokkuleppesse, aga mitte ainult nemad. eelmisel aastal oli Euroopa Liidus olukord selline, et äh, tuhat äh, põllumajandustootjad äh, äh, lõpetasid äh, tegevuse, miljonid aasta peale kokku. meil Flandrias on selline telesaade Talunik otsib naist, ma ei tea, kas te teate seda, aga varsti me peame algatama telesaate Euroopa otsib talunikku. me peame tugevdama talunike rolli tarneahelas, on vaja tugevdada noortalunikke ja teisi. kolleeg Piedikäinen on väga hea, et äh, Euroopa Komisjon on tulnud välja strateegiaga talust toidulauani. loodetavasti siin keskendutakse ka tõesti jätkusuutlikule toidule, vaadatakse üle kogu toiduahel algainest kuni toidu tarbimiseni me peame tegema kõige paremaid valikuid lähtuvalt tarbijatest, lähtuvalt ka inimeste tervisest. ja oluline on, et äh, meil oleks äh, õiglased hinnad tootjatele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu, äh, tuleb aidata kaasa talunike keskkonnaalasele koolitamisele, selleks et saavutada ühiseid keskkonna ja kliimaeesmärke praegune ÜPP neid äh, eesmärke ei täida, meil tuleb äh, ÜPP-d parandada selliselt, et see toetaks jätkusuutlikku toidutootmist, aitäh. järgmisena proua Sandra Perera. suur tänu maapiirkondades teame me väga hästi, millist mõju ÜPP meie maal on avaldanud meie talunikele, nende elule ja sellepärast see strateegia teeb meile muret. meil on vaja tagada piisav sissetulek meie põllumajandustootjatele selleks, et vältida, et nad loobuks, lahkuksid maapiirkondadest. kui me soovime tagada, et toit oleks kõigile kättesaadav on vaja tagada ka meie põllumajandustootjate konkurentsivõime. maailma konkurentsis ei ole see, kes julgustaks neid meil on vaja eh, nii-öelda käest kätte müük, otsemüüki, me ning ringmajanduse kaudu on vaja toetada ka väikeettevõtteid see ei ole aga üldse kooskõlas kõige muuga praegu. tänan, järgmisena härra Salvatore Temeia, palun. tänan, juhataja, volinik. praegusel raskel ajahetkel soovivad äh, põllumajandustootjad, et oleks selge, mida me plaanime põllumajandus peaks olema tugev äh, elujõuline valdkond, kus äh, ettevõtteid äh, pärandatakse põlvest põlve. meil tuleb põllumajandustootjaid toetada, oma tegevuste keskmesse saada ja mitte kogu süükoormat nende kaela lükkama. meil on vaja jätkusuutlikku lähenemist. meil on rohelepe tulemas kõigest sellest lähtuvalt peame vaatama, kuidas me kõikide nende väljakutsetega toime tuleme. oluline on panustada ka enam kohalikule ja piirkondlikule tasandile ja arvestada regionaalsete eripäradega, igal tootel on ka oma taust ja ajalugu. järgmisena kolleeg Urik, palun tänan, juhataja, kolleegid. Slovakkias piirkondlikul tasandil me juba üritasime rakendada strateegiat alustoidulauani ja me põrkusime Euroopa Liidu õigusaktidega. me ei äh, tohtinud äh, geograafilist äh, päritolu omal ajal tingimuseks äh, seada ja tulemuseks oli see, et odavamad tarnijad võitsid. Euroopa Liidu toetused on ebaõiglaselt jaotunud. Slovakkias saab äh, põllumajandustootja kakssada eurot hektari kohta, Austrias ja mõnes teises riigis on äh, see summa kordades suurem, paarkümmend kõige suuremad ettevõtted korjavad kokku enamiku Euroopa Liidu äh, toetusrahadest väiketalunikele ei jõua praktiliselt midagi ja seda meil tuleb muuta. kolleeg äh, Diakarva, palun. juhataja see strateegia peab arvestama kolme aspektiga. kõigepealt äh, põllumajandustootjate toetamine, tarbijatele kindluse andmine, me soovime, et oleks kvaliteetsed, hästi märgistatud äh, tooted ja kolmandaks äh, keskkonnakaitse. siin peavad olema kohustuslikud äh, eesmärgid. mõelgem näiteks Rumeeniale talunikele makstav toetus peaks olema sama suur kui Prantsusmaal või Saksamaal le-, äh, toiduainete kvaliteedile kehtivad samad standardid igal pool. meil peaks olema programm, mille kaudu toetataks kõiki äh, põllumajandustootjaid võrdselt, sealhulgas ka mahetalunikke. ja lõpetuseks härra Kelly, palun. ma tihtipeale ei ole nõus kolleeg Wallace'iga aga antud juhul ma olen temaga nõus, kui ta eristab äh, Lääne-Iirimaa väiketalunikke ja suurt industriaalset äh, tootmist. väiketalunikud äh, toodavad toiduainerikast toitu keskkonnasõbralikult ja need masstootjad tegutsevad vastupidiselt, saades aga meeletud äh, maksed ÜPP eelarvest, mida nad ei ole küll ära teeninud kuidagi ja meil tuleb äh, strateegias äh, talust toidulauani teha selge eristus nende vahel, kes toodavad toet-, toitu tõelise põllumajandustoodi kombel, mitte industriaalselt, aitäh. ja nüüd äh, annan sõna volinik Wojciechowskile selle arutelu lõpuks. suur aitäh, juhataja sooviksin teid tänada kõigi tehtud sõnavõttude eest. ei ole piisavalt aega, et äh, kõikidele äh, saadikute sõnavõttudele vastata. kuid äh, see on olnud äärmiselt huvitav ja väga vajalik ja õigeaegne arutelu. seega suur aitäh ka härra Linsile selle küsimuse esitamise eest. meil ei ole praegu veel alustoidulauani strateegiat, me töötame selle kallal, see on käimasolev töö, äh, on otsustatud mõned tegevussuunad, sest Euroopa roheline kokkulepe lepiti juba kokku aga on väga palju ideid ning ma kavatsen kindlasti tugineda mõnedele mõtetele, äh, mille teie siin täna tõstatasite. nii palju, kui ma olen seotud rohelise kokkuleppe ning põllumajandusosaga sellest kokkuleppest, kavatsen kaasata nii palju ettepanekuid teie poolt, kui see on vähegi võimalik. aga lubage mul meelde tuletada volinik Kirakides vastutab tervisevaldkonna eest ning ka tema äh, on siin ülioluline lüli rohelise kokkuleppega ning otse loomulikult on väga olulised põllumajandustootjad ning nemad peaksid olema äh, põhiosalejad ning ma toetan seda, mida te olete öelnud. me peame seda tegema põllumajandustootjate heaks, mitte nende vastu, me peame keskenduma stiimulitele. ning seetõttu ütlesin oma äh, sõnavõtus nii palju eelarve kohta. kui me tahame panna põllumajandustootjaid mõtlema sellele, et kasutada vähem pestitsiide, panna mõtlema keskkonnasõbralikele meetoditele, siis meil on selleks vaja ressursse. Nemad peavad olema esimeses sambas, ökokavad, erinevad keskkonnategevused ning seetõttu eelarve ongi nii oluline. Te mainisite järjekorda. jah, ka mina tahaksin, et äh, esmalt oleks äh, vastu võetud strateegia ning äh, siis me muudame ÜPP-d vastavalt. kahjuks on meil praegu ÜPP aastast kaks tuhat kaheksateist ning president von der Leyeni komisjon ei tee praegu uue ÜPP jaoks ettepanekut, sest meil ei ole selle jaoks aega me ei saa seda peatükki uuesti avada. aga ÜPP peaks olema kooskõlas, me peame kaasma parlamendi, nõukogu ja komisjoni selleks, et ÜPP eeskirjad äh, tulevikus kajastaksid mingil määral neid strateegiaid, mis me vastu võtame ma arvan, et see strateegia on võimalus eelkõige VKE-de jaoks, kes tegelikult on väga kiiresti kadumas, me kaotame neid ning ma arvan, et Euroopas on ruumi äh, suurema, intensiivsemate põllumajandustootjate jaoks ning ka nende jaoks, kes on väiksemad. väikesed põllumajandustootjad on vägagi valmis silmitsi seisma nende keskkonnaalaste väljakutsetega. aga me ei taha, et suured ettevõtted sunniks kaduma väikesed ettevõtted, meil on vaja tasakaalu kestlikkus ja tasakaal peaksid valitsema erinevate põllumajandustootjate vahel. ma leian, et mahepõllumajandus on väga oluline. seda arendatakse kindlasti talust toidulauani strateegia kohaselt, aga mitte ainult äh, suurust arvestades me tahaksime edendada ka mahepõllumajandustoodete tarbimist, et mahepõllumajandust hinnatakse ning me saaksime ära kasutada sellest tulenevat väärtust. ning tegelikult on see Euroopa põllumajanduse suur edulugu. meil on parim toit maailmas, mis vastab kõige kõrgematele nõuetele, seda hinnatakse väga ning see on tõepoolest meie äh, saavutus. me peame kaitsma oma toidutootjaid paljud teist mainisite põllumajandustootjate kaitset impordi vastu. jah, tõepoolest me peaksime nõudma samu standardeid ning nõuete täitmist. aga loomulikult on meil ka WTO eeskirjad ning see on meie jaoks äh, bürokraatlik piirang. strateegilised kavad äh, saavad olema üliolulised, me töötame selle kallal. ma saan teile lubada, et äh, hinnates neid liikmesriikide strateegilisi kavasid, annan ma endast parima selleks, et väheneks bürokraatlik koormus, et see ei takistaks põllumajandustootjate tegevust, sest mõnikord seda tõepoolest juhtub. daamid ja härrad, tahaksin teid väga tänada. tänada teid selle väga-väga huvitava arutelu eest, mitte ainult äh, siin täiskogu saalis ma arvan, et äh, nüüd on põllumajandustootjatel suurem kindlus selle kohta, millises suunas me kavatseme liikuda. ning tahan teile veel kord kinnitada, et Euroopa Komisjon teeb endast, kõik endast oleneva selleks, et rohelist kokkulepet ning toidust talulauani, talust toidulauani strateegiat rakendatakse põllumajandustootjate heaks ning et see oleks terviklik strateegia, mis toob meile kasu tulevikus. sellega oleme oma arutelu selle päevakorrapunkti jaoks kokku võtnud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi rikkumiste küsimused kõigepealt esimeseks teemaks on äh, Guinea, eriti vägivald äh, protesteerijate vastu ja arutelu alguses annan sõna arvamuse koostajatele. kõigepealt proua Herzberger Fofana, palun. La République de Guinée vit une période difficile marquée par une violence accrue tegemist on väga tugevate vägivallalainetega, mis astuvad demokraatia vastu. suveräänsus peab jääma inimestele alles, inimeste tahet peab arvestama ja see peab kajastuma ka riigiasutustes. eelmisest aastast alates, kui viidi, teatati referendumist, millega taheti põhiseadust muuta, on opositsioon ja vabaühendus sellele reageerinud ning poliitiline kliima on kaldunud vägivalda. meeleavalduste käigus on igat tüüpi väärkohtlemist aset leidnud, räägitakse politsei vägivallast, ohvritest, kes on äh, äh, kannatanud ja see on tekitanud tõsist muret äh, rahvusvahelises. ma ei saa, kõneleja ütleb, ma ei saa rääkida, kõneleda, kui inimesed omavahel juttu räägivad. ma ei saa seda teha andke mulle andeks. politsei on kasutanud äh, Äh, ennast kivide eest ja maailma on igal juhul see vägivald vapustanud. Endal peab küsima, kust on pärit see vägivald, mis selle on tekitanud. me julgustame Kinet äh, avama dialoogi selleks, et leida äh, vajalik lahendus sellele olulisele küsimusele ning läbi viia ka muud osalusprotsessid, et arvesse võtta poliitilisi eri, erimeelsusi rahumeelselt me soovime, et Guinea teeks kõik selleks, et see olukord kontrolli alla saada, on vastuvõetamatu, et eh, meeleavaldajaid tapetakse, kasutatakse pisargaasi ja muid vahendeid. me kahetseme kõikide nende meeleavaldustel langenud inimeste elukaotust. Guinea suveräänsus osas on öeldud, et mitte keegi teine väljaspoolt ei saa riigi eest otsuseid teha, aga samas riigi sees ei tohi ohustada äh, erinevaid rahvastikukogu, kes ei toeta valitsuse poliitilisi suundumusi. Euroopa Liit äh, peab ähm, äh, koos Aafrika partneritega tagama kõik selleks, et seda olukorda Äh, parendada, toetada õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ning kaasavat demokraatiat meie Aafrika partneritega, aitäh! suur tänu ja paluksin teil tulevikus ja ma andsin teile nelikümmend viis sekundit lisaaega, aga tänu sellele e, esialgsele katkestusele, aga palun pidage oma kõneajast kinni järgmisena saab sõna proua Reena. suur tänu, lugupeetud juhataja, Alfa Konde peab äh, tulema kohtu ette, tema kolmanda mandaadi äh, projekt toob kaasa ebastabiilsuse ka Guinea jaoks, aga ka kogu piirkonna jaoks. meeleavaldused opositsiooni poolt ja kont-, kodanikuühiskonna poolt äh, on äh, maha surutud Guinea julgeolekujõudude poolt, kes põhimõtteliselt äh, avasid tule täiesti süütute, relvastamata meeleavaldajate suhtes. kriisi tuleb käsitleda adekvaatselt. kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on kakskümmend kaheksa meeleavaldajat juba tapetud ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast arvesse võttes on viiekümne äh, ringis inimesi hukkunud. Äh, rahvas tunneb tohut-, kohutavat hirmu iga päev, me mõistame selle vägivalla Guinea valitsuse poolt hukka ja me soovime, et Guinea valitsus tagaks turvalise keskkonna meeleavaldajatele ning korraldaks uurimused nii nende mõrvade kui vägivalla juhtumite suhtes. paljud inimesed on põhiõiguste kasutamise eest trellide taha pannud, nad on ainult meelt avaldanud, president Conde äh, peab äh, tagama õigusriigi põhimõte ja demokraatia, Alfa Konde, kes oli kunagi demokraatia kaitsja, peab meelde tuletama seda, kust ta kunagi tuli ja milleks ta, millega ta äh, presidendiks sai. tuleb leida demokraatlik lahendus sellele poliitilisele kriisile, äh, mis, milles kõige rohkem au sees peavad olema inimõigused. me peame koos Guineaga äh, toetama dialoogi, vahendustegevust, et peatada vägivald seoses valimistega. aitäh! ja järgmisena saab sõna kolleeg Tšarnetski üheks minutiks. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, myślę, że lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad, äh, ma arvan, et äh, nüüd tuleb Euroopal survet avaldada. me ei pea enam lahkesti paluma. me ei pea mm, vihjeid või etteheiteid tegema, ei. me peame humanitaar- ja majandusabi tingimuslikuks tegema äh, sellest, et seal riigis põhiõigusest, äh, normidest kinni peetakse. Äh, Guinea Vabariigi puhul tuleb silmas pidada, et Mm, ka referendumite puhul eh, me peame meeles pidama, et ka meie eh, liidus on valitsusjuhid eh, referendumite tõttu nii-öelda kukutatud, näiteks Renzi ja nii edasi, suur aitäh. kolleeg Villanueva Ruiz, teil on sõna järgmiseks. Ähm, meeleavaldamine on äh, inimõigus, põhiõigus äh, ja täiesti loomulik reaktsioon rahva poolt, äh, kes tahab oma saatuse üle otsustada. ma ei peaks siin seda, peaks seda meelde tuletama kõigile, aga, aga paraku me näeme, kuidas meeleavaldusi maha surutakse ja igal pool maailmas, Tšiilis, aga ka Euroopas, Lähis-Idas, Aasias, et täna räägime Guinea kui Nakrist, kus on äh, meeletud meeleavaldused, et president enam kolmandaks ametiajaks ei kandideeriks. me tahame näidata üles solidaarsust Guinea-Conakry meeleavaldajatega ning äh, toetame seda, mida on öelnud Aafrika vabaühendused ja ÜRO. me tahame, et äh, meeleavaldusvabadus, pressivabadus põhiõigused, kodanikuõigused oleksid tagatud. Euroopa Liit on öelnud, et Euroopa Liit kaitseb meeleavaldajaid, aga Guinea puhul ei ole mitte midagi ette võetud selleks, et tagada, et äh, meie koostööpartnerid äh, austaksid inimõigusi arenguabi kasutatakse äh, ära selleks, et, et lihtsalt sulgeda silmi selle ees, et mis riigis toimub. see ei ole Cotonou lepinguga põhimõtetega kooskõlas kolleeg Lega, palun. suur tänu, juhataja. Need, kes peavad muutma põhiseadust, et võimuohjade juurde jääda, peaksid tõenäoliselt valima hoopis teise karjääritee. see kehtib selliste inimeste kohta nagu Vladimir Putin, aga kohe kahtlemata kohtub see ka Alfa Konde jaoks see, kallid sõbrad, ei ole ainus, mis on nende kahe presidendi puhul ühist. lisaks sellele, et nad lihtsalt äh, tahavad suruda maha muretavaldavaid kodanikke, pista trellide taha ajakirjanikke, kes räägivad neist ning kiusata taga opositsioonijuhte, kes kasutavad oma demokraatlikku õigust. lisaks sellele äh, tegelevad ka Konde ja Putin ühiselt kaevandamisega boksiidivarud, millest tehakse aluum-, alumiiniumi, äh, on kindlasti midagi, mida Venemaa tahab. Venemaa firma Russal, mis on kõige suurem alumiiniumitootja Hiinast väljaspool, saab kakskümmend seitse protsenti oma boksiidist mm, äh, kinnist. ja seetõttu on kini kõige suurem boksiidi äh, allikas sellele ettevõttele seetõttu ei ole sugugi mitte üllatav, et Venemaa endine Guinea suursaadik avatult toetas härra Konde täiesti ebaseaduslikke püüdlusi võimuohjade juurde jääda. kallid sõbrad, kahe tuhande teisest aastast alates peale on üksteist Aafrika liidrit võtnud kaheldava väärtusega meetmeid selleks, et presidenditoolile jääda. Alfa Condest võib saada kaheteistkümnes selles mitte eriti toredas nimekirjas. tuleb ikka teada, millal on aeg tagasi astuda. millal on aeg võimuohjad lahti lasta, sellepärast et Guinea rahvas on ära teeninud oma demokraatia, mille eest nad on võidelnud aastaid ning mis on tegelikult sätestatud selle põhiseaduses. aitäh! järgmisena kolleeg Oetnik, poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. president Alfa Condé andis omal ajal Guinea Vabariigi inimestele lootust paremale tulevikule, aga täna eh, lükatakse tema teise ametiaja lõpul edasi parlamendivalimisi eh, eh, ja ta tahab muuta põhiseadust selleks, et kolmandat presidendi mandaati saata, kuid veelgi hullem on see, et demonstratsioone Äh, püütakse jõuga laiali saata, äh, inimesed lähevad tänavatele selleks, et nad tahavad öelda, et nad ei ole sellega nõus, mis toimub, nad tahavad teha kõike äh, korrapäraselt, aga valitsus saadab selliseid demonstratsioone lauale, vahistab hoopis demonstreerijaid ja teisiste mõtlejaid ja me mõistame selle rangelt hukka. me tahame, et valitsus peaks kinni inimõigustest, kodanike õigustest ja et opositsiooni esindajad esindajad, kes poliitilistel põhjustel vahistati, koheselt vabastatakse. inimestel peab olema ka õigus protesteerida selleks, et nad saaksid oma äh, häält kuuldavaks teha ning eriti äh, hea oleks see, kui need inimesed äh, saaksid parlamendivalimistel oma häält kuuldavaks teha, sellepärast et see on parim, mis Guinea Vabariigile juhtuda saaks. Need valimised peaksid koheselt aset leidma, selliseid edasilükkamisi ei tohi olla ja see põhiseaduse muutmise projekt tuleks äh, tagasi võtta, Alfa Condé ei peaks kolmandat korda presidendi ametiaega saama, rahval peab olema nüüd sõnaõigus, aitäh, suur aitäh, Rahvapartei nimel saab nüüd sõna kolleeg Kelly, teil on üks minut tere hommikust, kallid kolleegid, lugupeetud esimees, kui Alfa Konde äh, valiti kahe tuhande kümnendal aastal presidendiks, siis me arvasime, et nüüd on tulemas uus demokraatia ajastu Gini-Konkre jaoks. aga koos äh, nii nagu paljud teised, äh, kui võita võimu nende juurde pääses, tahtis ta võimu ainult endale ning hakkas rakendama karme meetmeid meelt avaldavate Guinea kodanike ja opositsiooni suhtes. nüüd äh, on tal plaanid muuta põhiseadust, et ta saaks jääda võimule kauemaks. niisiis pole sugugi üllatav, et rahvas tuli tänavale meelt avaldama ja jälle kord suruti meeleavaldused karmikäeliselt maha, oli hukkunuid, oli haavatuid ja see, et ta olulisem on see, et me sellest täna siin räägiksime ja annaksime endast kõik, et äh, püüda Alfa Condet põhiseadust, põhiseadusele kuuletuma mõjutada. järgmisena kolleeg Sorinho, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. demokraatia vastased tuuled puhuvad Guinea-Conakry's, Alfa Condé on olnud võimul juba kümme aastat ja, ja püüab muuta põhiseadust selleks, et kolmandaks ametiajaks presidendi ametitoolile jääda. samal ajal peaksid toimuma ka parlamendivalimised ja loomulikult sellega kaasnesid meeleavaldused ja paraku sellega seoses said sajad inimesed haavata ning mitukümmend inimest hukkus julgeolekujõudude tegevuse tõttu. meeleavaldusõigus suruti julgeolekujõudude poolt täielikult maha Euroopa Liit äh, peab nõudma, et kõik, äh, kes äh, on vastutavad selle eest, et toodaks, võetaks vastutusele ning toimuksid uurimused, ametivõimud peavad tagama õiglased ning vabad valimised. sellest kogemusest tuleb õppida ning erakonnad peavad saama vabalt ning demokraatlikult Guinea Conakry's tegutseda. Guinea Conakry's on stabiilsus väga tähtis, seda võib öelda ka naabrusriikide kohta. praegused arengud muudavad niigi keerulised elutingimused veelgi hullemaks Guinea-Conakry rahva jaoks. meie ja rahvusvaheline üldsus peavad väga hoolikalt plaanima Guinea-Conakry tulevikku. ja nüüd kolleeg Berg, poolteist minutit ID e fraktsiooni nimel suur aitäh, lugupeetud äh, president, mind tegelikult üllatab see, et äh, Guinea Vabariik äh, on vastu sellisele kiireloomulisele käsitlusele. jah, me oleme teadlikud olnud sellest olukorrast riigis, isegi nõukogu ning Äh, on olnud äh, ettevaatlik oma oletustes äh, ning tegelikult räägitakse vägivaldsetest, teatud dokumentides ka vägivaldsetest demonstra-, demonstratsioonidest valitsuse vastu. Ähm, äh, Alva Conde oli Guinea Vabariigi esimene demokraatlikult valitud president ja ta ütles, et ta tahab põhiseadust reformida, äh, sest see olevat äh, koloniaalajastu jäänuk ja see ei ole diktatuur. ta pakub referendumi välja nendel teemadel ja see võimaldaks inimestel otsustada ise Guinea Vabariigi tuleviku üle. aga probleem, üks probleemidest peitub selles, et opositsiooniparteid ei ähvarda eh, mitte ainult eh, poi-, eh, osalemisboikotiga valimistel, vaid keelduvad üldse valimisi korraldamast ning meie peaksime konstruktiivselt nende sealsete ametiasutustega koostööd tegema ja kodanikud, kodanikud saavad referendumi näol demokraatlikult otsustada oma riigi tuleviku üle ning äh, tegemist on äh, väga tõsise olukorraga ja me ei tohi seda veel hullemaks muuta. aitäh, suur aitäh, järgmiseks saab sõna üheks minutiks härra Castaldo, palun. suur aitäh, lugupeetud president, aasta kaks tuhat üheksateist oli äh, aasta, kus väga paljudes maailma nurkades oli protestilaineid ja ka Guinea Vabariigis oli sotsiaalne revolutsioon, taheti järjest rohkem osalusdemokraatiat saavutada oktoobrist alates, on üle kogu riigi äh, proteste organiseeritud Alfa Condé tegevuse vastu äh, ning äh, seal protestidel on olnud vägivalda, mida on läbi viinud nii protestijad, kuid eriti just valitsusmeelsed äh, äh, jõud ning eh, järjest rohkem kasutatakse vägivalda demonstratsioonide eh, laialisaatmiseks ja allasurumiseks, eh, meelevaldsed vahistamised on aset leidnud, see peab meile kõigile muret valmistama, me peame vaatama seda, mis seal aset leiab, me peame tagama, et oleks kaasatud dialoogi kõik erinevad sotsiaalsed rühmitused seal riigis ja me peame survestama ka meie enda ettevõtteid, et nad ei tarniks sinna enam relvi, relvi, mida saab kasutada sealse rahva vastu. suur aitäh, suur aitäh, järgmisena saab äh, pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Mariani, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja ja, äh, ja äh, Prantsusmaa ajast, mõjuajastu muut-, on, on, on kaugenemas ja nüüd on Guinea-Conakry näidanud soovi jätta kolonaalminevik selja taha ning liikuda demokraatia teel. siin on väga suur, tõsiseid raskusi Guinea ühiskonnas pidev ebastabiilsus äh, ja kinekenakrii äh, äh, puhul on väga suur mõjutus ka väljastpoolt, mis olukorrale kaasa ajada. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid võivad olla oma seisukohal seoses valimistega, aga Kinekonakri on sõltumatu ja nad saavad ise otsustada oma põhiseaduse üle. Alfa Condé kritiseeritakse väga palju äh, tema äh, õiguskorra kaitse osas, loomulikult vägivalla kasutamine meeleavaldajate vastu on täiesti vastuvõetamatu ja äh, loomulikult mõningad muud meetmed samuti on olnud täiesti vastuvõetamatud, aga kas me tahame Äh, kaitsta ennast põhi, äh, lõputult äh, Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Venemaa ees. miks me peaksime olema vastu põhiseaduse reformile üle kümne riigi on otsustanud põhiseadust muuta, Kamerun puhul on juba kolmkümmend üks aastat olnud, olnud võimuahjade juures ja see näitab, et meie resolutsioonidest siin ei ole mitte midagi kasu, andkem siis äh, rahvahääletuse kaudu äh, Guinea rahvale õigus äh, ise põhiseaduse reformile öelda kas jah või ei, sellepärast et meie, meie omalt poolt saame aidata kaasa ainult sellele, et see rahvahääletus toimuks ausalt ja õiguspäraselt ja siis rahvas saaks ise otsustada. nii, suur aitäh ja nüüd liigume edasi vaba mikrofoni voori, vooru juurde. Eh, kuus eh, kolleegi on sõna soovinud eh, ning annan igale fraktsiooni esindajale sõna, kõigepealt härra Fehosti, siis Lopez Aguilar ja härra Wallis saavad ka sõna. kõigepealt härra Stehovski, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid mina küsin endalt, miks me äh, selle küsi-, selle arutelu küsimuse alla üldse seame, me tahame mõju Aafrikas, me tahame, et Aafrikas leiaksid aset demokraatlikud arengud, äh, koloniaalriigid peavad muutuma nüüd äh, demokraatlikeks ning kui kahe tuhande kümnendal aastal Alpha Condé presidendiks valiti, olime me väga rõõmsad me järgisime, jälgisime hoolega seda, mida ta tegi, milline oli tema poli-, poliitika ning äh, me leidsime, et poliitiline olukord selles väga kaunis äh, ja äh, rikkalikus riigis järk-järgult paranes aga nüüd, kui vaadata, mis alates oktoobrist on seal riigis aset leidnud, siis see ei ole enam normaalne, ei ole normaalne, et inimesi tapetakse, ei ole normaalne, et julgeolekujõud nii suurelt jõuliselt ja repressiivselt ähm, ründavad mm, protesteerijaid. ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et vägivald seal lõpeks. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, Aafrika liidrid, keda kunagi valiti demokraatlikult, kuid pärast seda äh, otsustasid kasutada kõiksugu äh, vahendeid selleks, et neid ikka uuesti ja uuesti valitakse Äh, ja korraldavad näiteks selliseid pseudorahvahääletusi äh, selleks, et jääda võimu juurde põhimõtteliselt lõputult. Äh, sellised Aafrika liidrid on üks osa pikast loetelust, millega kaasneb rahva mahasurumine, vägivald, kannatused üheks äh, näiteks äh, sellest äh, on kõik need naised, keda vägistati ning kõik need inimesed, keda tapeti kahe tuhande üheksandal aastal. sama kordub sel aastal, Euroopa Liit peab midagi ette võtma selleks, et lõpetada see rändajate, varjupaiga taotlejate laine, kes tulevad Kanaari saartele, et jõuda Euroopa mandrile. me peame Guineale stabiilsuse tagama, nii nagu ka kogu ülejäänud Aafrika kontinendile suur aitäh, kolleeg Wallis, palun. Uh, suur tänu, lugupeetud juhataja, me mõistame selle resolutsiooniga hukka vägivalla uh, Guinea uh, Vabariigis ning inimõiguste rikkused, rikkumised samuti. mina mõistan inimõiguste rikkumised hukka igal pool, aga see parlament siin jumaldab inimõiguste rikkumiste hukkamõistmist, aga samas peidame pea liiva alla siis, kui Euroopa Liidu liikmesriikides inimõigusi rikutakse. kaheksateistkümnendast novembrist alates on Äh, Prantsusmaa politsei kummikuulidega äh, ja muude vahenditega rünnanud äh, meeleavaldajad, kellele ei meeldi neoliberalistlik Macroni poliitika. ja paljud on kannatada saanud Prantsusmaa poli-, politsei tegevuse all. kaks on hukkunud, kakssada viiskümmend peahaava, sealhulgas koljuluumurrud, kakskümmend neli inimest on kaotanud silma, viiel inimesel on kadu, on on käsi otsast ära tulnud. ja miks me siis, kui me Guinea valitsuselt palume äh, kor-, kord majja luua, miks me ei nõua sedasama Prantsusmaa valitsuselt? see oleks ainult õiglane, aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, selle arutelu lõpuks äh, saab sõna volinik Dali, palun Euroopa Liit on äh, Guinea pikaajaline partner, Guinea on äh, riik, kus on olnud suuri edusamme pärast esimesi demokraatlikke valitsusi kahe tuhande kümnendal aastal, kui võimule tuli praegune president Alpha Condé. Guinea Vabariigi stabiilsus ja jõukus on oluline kogu ümbritseva piirkonna jaoks ja tähtis ka Euroopa Liidu jaoks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarist alates, kui toimusid kohalikud valimised, on ühiskondlik poliitiline olukord muutunud üha pingelisemaks. uue põhiseaduse tõenäosus, mis võimaldab president Kandeel jääda võimule pärast oma teist ja viimast mandaati, on toonud opositsioonijõud ja rahvusrinde tänavale selleks, et kaitsta praegust põhiseadust. sellega on kaasnenud äh, korduvad meeleavaldused äh, president Condé kolmanda ametiaja vastu. Neid meeleavaldusi on äh, julgeolekujõud maha surunud, opositsiooni esindajaid on vahistatud, põhiõigusi ei ole austatud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta oktoobri keskpaigast on kolm, umbes kolmkümmend meeleavaldajat hukkunud tulirelvade kasutamise tõttu korrakaitsejõudude poolt. Euroopa Liit on korduvalt nõudnud, et olukord tuleb kontrolli alla saada, neid juhtumeid tuleb uurida ning kõik need süüdlased tuleb vastutusele võtta. sellises õhustikus on pinged ainult suurenenud, teades, et äh, märtsikuus on tulemas üldvalimised. valijate nimekirjades on äh, mitmeid küsitavusi ja seetõttu on kaks erakonda kuulutanud välja boikoti valimiste suhtes. meie suunised äh, varasematest aastatest nõudsid valijate nimekirja ülevaatamist, sellepärast et valijate nimekiri ei ka-, kajasta korralikult valijaskonda. aga ülevaatamine toimus ainult osaliselt. hiljuti kuulutati välja, et saabuvad valimised toimuvad koos rahvahääletusega, mis käsitleb põhiseaduse muudatust ning peaks andma võimaluse president Condé'l võimule jääda kolmandaks ametiajaks see teade on tekitanud veelgi suuremaid lõhesid ühiskonnas, killustamist, polariseerumist ning ähm, etnilist vihavaenu. Euroopa Liit on järjepidevalt koos partneritega Euroop-, ÜRO-ga, Aafrika Liiduga, äh, Lääne-Aafrika riikide majandusühendusega ja nii edasi, kutsunud üles rahu säilitama ning ähm, püüdnud vahendada rahumeelseid läbirääkimisi osapoolte vahel. õiglane valimisprotsess on kõige parem moodus suurendada osalust ning äh, tekitada rahulolu rahvahääletuse või valimise tulemustega. igal riigil on õigus oma põhiseadust muuta või kaasajastada, kuid äh, põhiseaduse ja põhiõiguse muutmine peaks tuginema konsulteerimisele, mille tulemuseks äh, peab olema laiapõhjaline üksmeel, konsensus, seda praegu ei ole. rahvahääletuse läbiviimine mõned kuud enne presidendivalimisi ei ole Aafrika Liidu äh, Äh, ja ECPAS-i soovitust, soovitatud heade tavadega kooskõlas. iseäranis äh, Lääne-Aafrika riigis on äh, demokraatiale jalule seatud just tänu nendele põhimõtetele. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrelli kõneisik kutsus just nimelt sellest lähtudes üles täiendavale dialoogile ning vägivalla ärahoidmisele ning soovitas tagada kõigile avatud valimiste korraldamist. inimõiguste rikkumised tuleb lõpetada, vägivald tuleb lõpetada, vastasel korral ei saa sellist dialoogi pidada. selleks, et jõuda dialoogini, peavad kõik osapooled Guinea ühtsuse ning rahu esikohale seadma esikohale seadma. me oleme valmis aitama sellele protsessile kaasa tegema koostööd ÜRO, Aafrika Liiduga, ECOWASiga. Euroopa Liit on valmis tihedalt koostööd tegema Guineaga, Guinea kodanikuühiskonnaga, inimõiguste kaitsjatega ning toetama Guinea rahvast ning aitama nende vastupidavuse välja arendamisele see jääb tähtsaks punktiks meie tegevuskavas, aitäh! sellega on arutelu lõppenud, kuus resolutsiooni eelnõud on esitatud ja hääletus leiab aset täna. ka järgmine päevakorrapunkt on lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes me oleme praegu kahjuks oma ajakavast juba maha jäänud, nii et seetõttu peame kahjuks loobuma sinise kaardi küsimuse esitamise võimalusest selles arutelus aga kõigepealt äh, selle äh, dokumendi koostajate nimel kolleeg Pilde. proua Pilde. aitäh, proua juhataja. Äh, Julia on kolmeteistaastane, kuid ta ei saa enam kooli tagasi minna, vaid ta peab igapäevaselt käima Malgaši kaevandustes tööl. ta tegutseb Vilgukivi kaevanduses, kus äh, töötavad lisaks temale üksteist tuhat äh, last Madagaskaril. tegemist on ohtliku tööga, mis rikub äh, rahvusvahelist tööõigust. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on ka Ameerika Ühendriikide töödepartement juhtinud tähelepanu laste töötingimustele Madagaskaril üheksakümmend, kaheksakümmend seitse protsenti äh, vilgukivi ekspordist läheb Hiina suunal selleks, et valmistada elektroonikaseadmeid. me äh, räägime äh, lastest, kes töötavad vähem kui kümneaastastest lastest, hoolimata igasugustest eetilistest ettekirjutistest. palun, kolleeg Ruuse aitäh, proua juhataja. kallid kolleegid, me kõik siin parlamendis oleme nõus sellega, et peame las-, lapstööjõu kasutamise vastu võitlema Madagaskaril, see olukord on väljakannatamatu, ei tohi jätkuda. Ehm, komisjoni president Ursula von der Leyen on välja kuulutanud nulltolerantsi lapstööjõu kasutamise ehm, suhtes, kuid ehm, oleks äh, Äh, silmakirjalik väita, et ilma mitte midagi ette võtmata asjad muutuvad. ma arvan, et kõikides äh, äh, kaubandussuhetes peame täna, nüüdsest peale võtma sisse ka sätte, mis puudutab lapstööjõu keelustamist ettevõtted peavad oma varustusahelat kontrollima ning peavad kontrollima seda, et need tooted, mida sisse tuuakse, need vastaksid OECD poolt kehtestatud normidele ja ÜRO konventsioonidele. komisjonil peaks olema mandaat, et äh, edasi äh, liikuda sellealase lepingu sõlmimisega. me soovime, et äh, parlament toimiks oma resolutsiooni sõnade kohaselt, aitäh. kolleeg Intsiir, palun poolteist minutit. kujutage ette, et teie telefon või auto on olemas ainult äh, sellistel tingimustel, et see kahjen-, kahjustab inimelusid mujal maailmas. ja nii see ka on, sest paljud äh, meie äh, telefonid ja meie autod on valmistatud selle töö viljaga, mis tuleb Madagaskarit lapstööjõu viljaga ja minul on küll häbi selle pärast, need inimesed, need lapsed ei peaks äh, üldse tööl käima, nad peaksid olema koolis, kus nad saavad kasvada, äh, areneda ning äh, oma unistuste poole liikuda. me peame tegelema selle probleemi algpõhjustega. algpõhjuseks on val-, vaesus ja peaksime võtma meetmeid, et äh, seda probleemi välja juurida. ettevõtted äh, peaksid samuti endale võtma vastutuse kogu äh, tarneahela ulatuses. ei ole vastuvõetav, et äh, see, et pigistatakse silm kinni inimõiguste järgimise suhtes kui on üks teema, milles, mille osas me saaksime ühel nõul olla siin parlamendis, siis on see see, kuidas me kohtleme kõige haavatavamaid lapsi, meie, liikmeid meie ühiskonnas, see tähendab lapsi. nüüd aga kolleeg Šarnetski, palun, üks minut. E, aitäh, daamid ja härrad. harva on poliitikas nii, et me näeme mustvalget pilti aga antud juhul ei ole mitte mingisugust vabandust või pehmendavaid asjaolulis-, pehmendavaid asjaolusid selleks, et seda olukorda kuidagi õigustada. meil kõigil on kas lapsed või lapselapsed ja me kõik mäletame, kuidas meie lapsed äh, veel väiksemad olid, kui nad olid teismelised ja kujutage ette, et nad oleksid pidanud äh, kuskil kaevandustes töötama, see on ju ettekujutamatu. nii et äh, kõikidest äh, poliitilistest eriarvamustest hoolimata me peaksime praegu ühel häälel kõnelema moraalsetel kaalutlustel ja peaksime avaldama poliitilist survet, et selline olukord ei oleks tulevikus enam võimalik, nii et meie toetus Madagaskarile peaks samuti sõltuma sellest, et äh, see lõpeks. nüüd aga kolleeg Šolts, palun üks minut. aitäh, juhataja. me räägime siin üheteistkümnest tuhandest äh, lapsest, kes peavad hingama sisse seda äh, vilgukivi kaevandust tolmust õhku, mõned neist on viieaastased, nad äh, peavad äh, nendes ebatervislikes tingimustes töötama selleks, et sissetulekut teenida oma peredele. kui kaua me saame äh, silma kinni pigistada selles olukorras? Euroopa Liit on suuruselt teine vilgakivi importija Madagaskarilt, e-, eelkõige võib siin välja tuua Eestit, peab tegema jõupingutusi selleks, et ettevõtted kasutaksid ainult äh, eetiliselt toodetud äh, toormaterjale ja meil on vaja siduvat äh, seadusandlust, kus oleksid ka hoolsuskohustuse nõuded sees. me leiame, et meil on vaja õiglase kaubanduse poliitikat, mis peaks kinni ÜRO säästva arengu e eesmärkidest ja kutsume üles komisjoni algatama dialoogi Hiinaga ja teiste ehm, vilgukivi importijatega ja ka Mada-, Madagaskari valitsusega selleks, et koostööd tehes eh, juurida välja laste ekspluateerimine aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nüüd aga kolleeg Zovko, palun selles resolutsioonis parlament äh, mõistab äh, rangelt äh, hukka lapstööjõu kasutamise ükskõik millistes vormides ja pöördume Madagaskari võimude poole selleks, et nad siiski laps, laste õigused tagaksid, tagaksid nende turvalisuse. Ähm, me teame, et paljud lapsed on tegevad vilgukivisektoris Madagaskaril ja praegu arvestades seda, et tonni hind on langemas, suurendab see laste ähm, ekspluateerimise riski veelgi ei pöörata tähelepanu äh, töötervishoiule, nad on, ähm, neid ähvardab, äh, neid ohustab äh, kroonilised hingamisteede haigused, füüsiline väärkohtlemine. me peame looma tingimused selleks, et laps tööjõud, jõu kasutamine välja juurida selleks peab looma sotsiaalkaitse, hariduslikud tingimused me peaksime äh, äh, tõstma ka äh, miinimum vanust laste tööjõu kasutamise puhul. peaksime arvestama ka sotsiaalseid ning keskkonnastandardeid ning pidama kinni inimõigustest, laste õigustest. siiani ei ole ametivõimud kasutanud sanktsioone Eh, kuna neil ei ole ka piisavalt eh, vahendeid eh, selle olukorra jälgimiseks ning nõuete kohaldamiseks. meie aga peaksime enda rolli täitma. kutsutakse selles resolutsioonis üles parlamenti välja tulema konkreetsete meetmetega selleks, et võidelda lapstööjõu kasutamise vastu Madagaskaril. Euroopa Liit on seda juba ka teinud oma kaubandussuhetes Madagaskariga ja uus komisjoni president äh, on välja toonud ka nulltolerantsi lapstööjõu kasutamise äh, suhtes. mitte keegi ei vääri seda, et ta peaks äh, töötama eluohtlikes tingimustes. laste ärakasutamise vastane võitlus on üheks meie põhieesmärgiks ja selle resolutsiooniga saadame me väga tugeva sõnumi kogu maailmale, aitäh! suur tänu, kolleeg Vautmans, palun! aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. ma arvan, et me kõik oleme näinud äh, neid pilte. lapsed, kes töötavad äh, kaevandustes, mina olen tegelikult oma silmaga seda näinud, kuidas lapsed seisavad reas äh, pikkuse järjekorras, kuid see ei ole mitte kooli kontekstis, vaid kaevandustes, vaatamaks, kes on piisavalt Äh, pisike selleks, et äh, sisse roomata sinna äh, kaevanduskoridoridesse. kui te oleksite seda ise oma silmaga näinud, siis te teeksite kõik endast sõltuva selleks, et lapstööjõu kasutamine välja juurida. miljonid lapsed maailmas töötavad selle asemel, et käia koolis, selle asemel, et mängida. tahaksin tänada kõiki neid kes on äh, oma allkirja andnud sellele resolutsioonile. läbirääkimised ei olnud lihtsad. nii et tegemist oli äh, raske ettevõtmisega, aga väga paljud naised olid sellega seotud. Äh. ja ma arvan, et me peaksime tegema kõike endast, et aidata Madagaskarit, ühte maailma vaesemaid riiki, kus nii suur osa lastest on sunnitud tööd tegema Ursula von der Leyen on äh, lubanud, et äh, sellest teemast äh, saab tema komisjoni prioriteet ja tahaksin taotleda see, taotleda seda, et juba enne suvevaheaega tuleksid ka mingid konkreetsed sammud, aitäh! suur tänu, järgmine kõneleja Rahvapartei fraktsioonist härra Kelly. aitäh, see on üks kõige kurvematest resolutsioonidest, mida me siin parlamendis arutame, sest selle, see puudutab lapsi ja lapstööjõu kasutamist. antud juhul vilgukivi kaevandustes Madagaskaril. Need on äh, poisid ja tüdrukud äh, äh, alates viie aasta vanusest, kes peavad kaevandustes töötama enam kui kuuskümmend protsenti kaevanduses tööt-, kaevanduste tööjõust on äh, alaealised, äh, see on äh, täiesti vastuvõetamatu, see tähendab seda, et nad ei saa käia koolis, nad ei saa oma täit potentsiaali saavutada, see puudutab nende tervist, nende kopse, nende kasvamist ja lisaks sellele on see ka väga madalalt tasustatud töö. et me peaksime tegema kõik endast sõltuva selleks, et lõpetada lapstööjõu kasutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend viis see on eesmärgiks äh, komisjonile ja loodan, et me teeme kõik selleks, et seda saavutada. aitäh nüüd kolleeg Arena sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu ma olen äh, vihane, äh, et meil selline arutelu täna toimub. muidugi on see vastuvõetamatu, et lapsed Madagaskari kaevandustes peavad tööd tegema, aga kui pidi hääletama äh, Ehm, hoolsuskohustuse sissevõtmise eh, poolt ettevõtete jaoks, eh, siis eh, parempoolsed, Renew, vasakpoolsed hääletasid selle vastu, kui eile Vietnami osas sanktsioone pidime vastu võtma selleks, et takistada lapstööjõu kasutamist siis Rahvapartei ja Uuenev Euroopa jälle hääletasid vastu. nii et kui meil on vaja pidada lahingut äh, äh, rahvusvaheliste kaubanduslepete osas, äh, kus pannakse vastutus ettevõtetele, soovitatakse saavutada läbipaistvust, siis Uuenev Euroopa ja Rahvapartei hääletavad vastu. kui meil oli vaja hääletada kaevanduste osas, siis jällegi hääletasid needsamad fraktsioonid vastu, siis palun vabandage väga, kuidas me saame võidelda lapstööjõu kasutamise vastu. E, praegu saame siin rääkida kõigest sellest, e, sest tegemist on resolutsiooniga, mis ei seo meid mil-, mitte millegagi, aga see on täiesti silmakirjalik meie parlamendi poolt, et me sellise suhtumisega sellele teemale läheneme. aitäh. kolleeg Šarantsova, palun, üks minut. Thank you, madam president, madam. aitäh, proua juhataja nelikümmend seitse protsenti viie, nelikümmend seitse protsenti viie kuni seitsmeteistaastast Madagaskari lastest peavad tööd tegema, nad mitte ainult ei jää ilma haridusest, vaid nad seavad oma elu igapäevaselt ohtu ohtlikel töökohtadel, näiteks kaevandustes. igal lapsel on õigus haridusele, õigus elustandardile, mis toetab nende füüsilist, sotsiaalset ning vaimset arengut Euroopa Liit on lubanud kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks lapstööjõu kasutamise välja juurida, kuid see tähendab viit aastat lisakannatusi lastele Madagaskaril ja mujal, paljud elud, mis hukkuvad. lõpetame lapstööjõu kasutamise isegi varem. tehkem kõik, mis meist sõltub, selleks et riigid võtaksid kiiremini vastu seadusi selleks, et seda eesmärgi saavutada. uuenev Euroopa äh, fraktsioon ütleb, et meie peaksime ähm, tooma lisaks komisjoni sõnadele nüüd lõpuks äh, välja ka teod. nüüd äh, kolleeg Piirbakas, palun, ID fraktsiooni nimel. aitäh, juhataja, kallid kolleegid, äh, see teema, mida me asutame, äh, arutame, see seab kahtluse alla meie ülemaailmsed äh, tootmismudelid. Äh, seal kasutatakse lapstejõud selleks, et sisse tuua võimalikult madala, madala hinnaga tooraineid Euroopa Liitu, see on see ultralibi-, liberaalne majandusmudel, millel põhineb Euroopa Liidu majandus ja selle taga on laps, laste ekspluateerimine, lapstööjõu kasutamine laste töötama sundimine ongi siis see majandusmudel, mida Euroopa Liit soovis, sundida lapsi tööd tegema. meie fraktsiooni nimel on tulevik äh, selline, mis äh, teeks lõpu piiride, äh, piiritule globaliseerumisele. meil on vaja arukat majandusmudelit, mis ähm, muudaks tarb-, tarbija teadlikuks äh, toodete päritolu äh, suhtes. kuidas me saame rääkida siin keskkonnakaitsest, äh, kui me ise nendest standarditest kinni ei pea? kuidas me saame tuua selliseid tooteid Euroopa Liitu, millega on seotud lapstööjõu kasutamine? kui me räägime arukast äh, töötajate kaitsest, siis tegelikult praegu me seda ei näe. Euroopa, mis enda rahvast, enda inimesi kaitseb ja komisjoni, mis on riikide huvides, äh, sellega oleks võimalik seda saavutada. nii et kuulake oma rahvaid, oma inimesi, nüüd on aeg tegudeks. suur aitäh, ma tõesti palun, et kõik kõne ajast kinni äh, peaksid, sellepärast et me peame üksteist viiskümmend üheksa hiljemalt selle arutelu lõpetama. järgmisena saab Roheliste nimel sõna Heidi Hautala, suur aitäh! lugupeetud volinik, meie äh, kaasaegsete telefonide ja läikivate autode kaasaegne mm, hind on liiga kõrgeks muutunud äh, keskkonna kontekstis ja sotsiaalses plaanis, sellepärast et me teame, et seda toetatakse lapstööjõu abil, sunnitööjõu abil ja tarbijad ei tea sellest tegelikult äh, midagi, tarbijad ei tea, kust toodet pärit on ja kui parlament tõesti enna-, tõsiseltvõetav tahab olla, kui täna siin üles kutsub äh, nende kaevanduste äh, saaduste äh, mittetoomist Euroopa turule, siis me peame tegema inimõiguste alast te-, siis me peame tegelema inimõiguste alaste hoolduskohustuse sisseviimisega. me peame lõpetama äh, lapstöö kasutamise, me saame seda teha, aga meil on selleks vaja äh, kohustuslikku Euroopa Liidu tasandi inimõiguste alast hoolduskohustuste äh, eeskirjastikku, suur aitäh! kolleeg Pielan järgmiseks, palun suur aitäh, lugupeetud president. lapsed, kes Madagaskaril töötavad, on suur probleem sajad tuhanded lapsed on langenud väärkohtlemise ohvriks kaevandustööstuses, neid kasutatakse nii kullakaevandustes kui muude eh, mineraalide kaevandustes, nad kannatavad haiguste all, eh, neid eh, sunnitakse töötama väga ohtlikes tingimustes ja seda vaatamata sellele, et vastu võetud seadus, mis reguleerib tegelikult Mm, laps tööjõudu, aga see keskendub äh, lastele, kes on vähemalt viisteist aastat vanad ja äh, oluline on, et Madagaskar austaks laste õigusi, oluline on tagada lastele võimalus haridusele tagada ning äh, me peame tegutsema vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele. komisjon peab tagama, et tulevane Aafrika strateegia võetakse arvesse ka lapse õigusi ja kestliku arengu äh, eesmärke. aitäh, kolleeg Sinšits järgmisena. kõnelejal puudub mikrofon. Mike, please injenica da u madagascaru djeca rade pod asjaolu, et Madagaskari lapsed töötavad kuni kaksteist tundi ööpäevas neljakümne sendist ööpäevas mürgistes kaevandustes, on häbiplekk inimkonna äh, ajaloos. Kongos äh, kaevandatakse koobaltit äh, ja nii edasi seda võib kokku võtta ühe sõnaga neoliberalism, tegemist on vana ja halva süsteemiga, mis hävitab kõik Äh, kohalikul, sotsiaalsel, ökoloogilisel tasandil, tegemist on süsteemiga, mis teenib vaid mõnede üksikute huve, äh, tootes neile kasumit, aga hävitab paljude tulevikku. tegemist on süsteemiga, mis õõnestab äh, ühiskonda, keskkonda, tulevikku ja see vastandub täielikult sellele kestlikkusele, millest me siin täna räägime. tegelikult me peame vaatama, kuidas oleks võimalik süsteemi muuta. aitäh! suur aitäh, kolleeg Hetman, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad. üle ühe miljoni lapse on sunnitud Madagaskaril töötama ja tuhanded ja tuhanded töötavad neist just eh, kaevandustes väga ohtlikes tingimustes eh, jaa, eh, selle probleemiga tegelemisel on olnud küll edusamme, kuid endiselt tuleb jõuliselt tegeleda selle probleemi lõpliku lahendamisega. Eh, oluline on, et Madagaskari valitsust kutsutakse üles parandama olukorda eh, ning tegelikult tuleks võtta ära nende kaevanduste tegevusload, kus lapsi kasvatatakse UNICEF-i aruannete kohaselt kakskümmend seitse mm, vabandust, seitsekümmend kaks protsenti eh, elanikkonnast eh, elab vaesuses, väga paljud lapsed kannatavad alatoitumuse all ja sellist olukorda ei ole võimalik kaotada, kui eh, inimesi vaesusest välja ei tõsteta. Euroopa Liit peab oma abiga tagama selle, et lastel oleks juurdepääs haridusele, see ei ole mitte iga lapse arengu seisukohalt oluline, vaid on oluline ka riigi arengu kohalt tervikuna. suur aitäh, kolleeg Vollaht, palun! suur aitäh, lugupeetud president, kui vaadata Madagaskari dollarit, siis seal on üksteist tuhat last ja äh, maailmas äh, on äh, üle miljoni lapse, kes teevad tööd ja jäävad haigeks sellepärast, et meile tooteid toota ja seetõttu tuleb komisjon üles kutsuda selleks, et ta annaks selge mandaadi, et oleks võimalik äh, pidada läbirääkimisi ÜRO tasandil selleks, et saavutada siduv kokkulepe, äh, mis kehtiks ettevõtetele ja nii oleks äh, võimalik seda probleemi lahendada. väga kahju on sellest, et nõukogu ei osale tänases arutelus oluline äh, on äh, hoida rahvusvahelised tarneahelad vabad äh, laste poolt toodetud toodetest, laste tööjõu ärakasutamine ja selle keelustamine peab olema osa meie rahvusvahelisest kaubandussuhetest ja lepetest kui me räägime ühel päeval laste õigustest, teisel päeval aga tarnime tooteid, mida lapsed on to tootnud, siis see on silmakirjalik. aitäh! suur tänu! kolleeg Vižnjevska on meil kõnelejate nimekirjas, aga tundub, et teda saalis ei ole. kui ta saalis siiski on, siis palun talle endast märku anda, aga kui ei, siis saab kolleeg Piedron sõna üheks minutiks suur aitäh, lugupeetud president. töö, mm, mida teevad ka täisealised, on töö, kuid äh, laste poolt tehtavat tööd tuleks äh, nimetada õigete nimedega, see peaks olema äh, mitte füüsiline töö, vaid mäng ja lapsemeelne arenemine. kuid kahjuks isegi viieaastased lapsed juba moodustavad umbes poole lapse äh, tööjõust kaevandustes äh, Madagaskaril. Need lapsed kaevandavad vilgukivi ehk mineraali, mida kasutatakse igal pool äh, make-up toodetes, autotööstuses ja nii edasi. mida te mida see tähendab? Eh, see tähendab, et need lapsed teevad tööd ka meie heaks, eurooplaste heaks, Madagaskaril inimesed sõltuvad kaevandustest ja seal tehtavast tööst, aga laste ärakasutamine peab lõppema ning me peame selle siin nüüd lõpetama, eh, me peame oma silmakirjalikkuse lõpetama ja me peame vastu võtma e-, eeskirjad, mis keelustaks laste tööjõu kasutamise üleilmselt. suur aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna kolleeg Rafalska, palun suur aitäh, lugupeetud president. ei ole mingit õigustust äh, laste ärakasutamisele ja laste tööjõu kasutamine see just ongi. lapsed on sunnitud töötama väga keerulistes tingimustes. Äh, rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmete kohaselt on üle kogu maailma äh, Äh, üle kolmesaja miljoni töötava lapse ja üks kolmandik neist töötavad väga keerulistes ja ohtlikes tingimustes, see näitab, kui ulatusliku probleemiga on meil tegemist. Madagaskari vabariigis on ka olukord väga tõsine seitsekümmend neli protsenti inimkonnast eh, või elanikest elab seal riigis allpool vaesuspiiri ja see ongi peamiseks põhjuseks eh, sellele lapstööjõu kõrgele määra, määrale. iga kolmas eh, laps kannatab alatoit pettumuse all ja Madagaskaril sureb sünnitusel sada korda rohkem naisi kui minu koduriigis Poolas. ja praegusel hetkel me räägime siis laps tööjõust ja sellest, et lapsed peavad kaevandustes väga ohtlikes tingimustes töötama. Madagaskari valitsus peab äh, tegelema äh, laste kaitsega, suur aitäh! suur aitäh, vaba mikrofoni voorus on kuus äh, sõnasoovijat kolmest fraktsioonist, annan äh, igale fraktsioonile ühe võimaluse sõna võtta ja kui volinik selle vastu ei ole, siis me võime niimoodi ka teha, kõigepealt äh, kolleeg Novak, teil on üks minut. suur aitäh, äh, minu koduriik Sloveenia on väike riik, kuid vaatamata sellele on meil väga äh, teadvad suhted Madagaskariga. seda sellepärast, et paljud Sloveenia preestrid töötavad Madagaskaril Nad ei tööta seal mitte ainult preestritena, vaid äh, nad hoolitsevad seal ka elanikkonna heaolu eest. Äh, üks parimaid näiteid äh, on Peter Opeka, misjonär, kes liigub mööda saart slummides ringi ning aitab inimesi ähm, ja suunab neid Mahmakuasse, kus vanematele antakse võimalused võimalus elada korralikes majades ja lapsed saavad käia koolis. ta on inimeste elu paremuse poole pööranud, andis neile võimaluse tööl käia ja lastele võimaluse koolis käia. see on parim näide selle kohta, kuidas me saame kolmanda maailma inimesi aidata. aitäh, suur aitäh, ma palun, et kolleegid istuksid vaikselt oma kohtadele ja äh, sõna saab kolleeg Kinnitši, palun suur aitäh, lugupeetud president. Madagaskar on üks maailma vaesemaid riike ning äh, alaealiste töötamine on seal ametlikult keelatud, äh, kuid äh, väga paljud lapsed vahemikus viis kuni seitseteist eluaastat peavad igapäevaselt koduabilistena tänavatel või kaevandustes töötama. on miljoneid lapsi, kes töötavad igapäevaselt vilgukivi kaevandustes ja seda kõike ebaseaduslikult. Nad teevad tööd väga keerulistes ja ohtlikes tingimustes, mis mõjutavad nende tervist äh, ja äh, need äh, lapsed peavad mineraale, mineraalkivimeid katki tegema ja nendega töötama ja nad hingavad sisse ka seda kivimipuru ning e, me ei saa lapse õiguste konventsiooni ainult paberil tähistada Euroopa Liit peab tegutsema selleks, et sellised rikkumised ära hoida. oluline on ka tööstussektorit teavitada, kes kasutab neid äh, mineraale. Äh, austatud volinik, me peame äh, tegelema selle probleemiga ja sekkub president, öeldes, et kõneleja peab lõpetama, kuna kõneaeg on otsas. suur aitäh ja nüüd kolleeg Raili ma väga palun, et kõik kolleegid, kes saali tulevad, võtaksid vaikselt istet ma arvan, et mitte keegi ei ole kohtunud inimesega, kes toetaks äh, lapstööjõu kasutamist, kuid endiselt lapsed peavad tööd käima. püha jumal, eile me leppisime kokku äh, et sõlmime kaubandusleppe riigiga, kus kasutatakse lapstööjõudu, miks see niimoodi on? kas te arvate, et äh, Madagaskari vanemad ei armasta oma lapsi, kas nad ei taha, et nad käiksid koolis, loomulikult nad tahaksid, et nende lapsed käiksid koolis, aga neil ei ole alternatiivi, sellepärast et nende lapsed on langenud kapitalismi ja tööstus, põllumajanduse, kliimamuutuse ja põua ohvriks. ja meil on hargmaikseid ettevõtteid, kes on Euroopa ettevõtted ja äh, nad ajavad äri seal ja ma pean äh, ütlema, et need need äh, ettepanekud on siin väga haletsusväärsed. siin me palume ja palume, aga see on samaväärne nagu paluda hundil mitte lammast ära süüa, kus on karistused, kus on äh, kohtu alla andmised, kus on siduvad äh, seadusandlikud dokumendid, meil ei ole vaja võltspisaraid, me peame tegutsema. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Helena Tali ja ma tõesti palun, kallid kolleegid, et äh, näitaksite üles ka voliniku suhtes austust ja palun istuge vaikselt oma kohtadel, aitäh. lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed. viimaste kuude jooksul oleme olnud tunnistajateks vägagi meele, suurt meelehärvi tekitavatele paljastustele seoses äh, lapstööjõu kasutamisega Madagaskari vilgukivi kaevanduses. me ei saa kuidagi vaadata pealt sellist olukorda ja tõesti minuga konkureeritakse siin väga palju, mul on raske rääkida, ütleb proua volinik. juhataja, kallid kolleegid, kui panite tähele, siis äh, volinik pidi oma kõne katkestama, sellepärast et äh, saalis on liiga palju lärmi, palun katsuge vaiksemalt siseneda. palun palun vaikselt leidke oma kohad või jääge saali ukse taha ootama. aitäh. me ei saa leppida sellise olukorraga, kus äh, inimesed, kus lapsed peavad töötama kohutavates tingimustes ning äh, nad ei saa omandada haridust. tegutseda tuleb kiiresti, aga tegeleda tuleb ka kindlasti sellise nähtuse põhipõhjustega. kuus tuhat tonni vilgukivi äh, eksportis Madagaskar kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal üle üheksakümne viie protsendi sellest läks Hiinasse rahvusvahelistel uuringute andmetel. niisiis äh, peamiselt peame panema rõhku hoolsuskõhu kohustusele tarneahelas, aga ka riigi asutuste võimekuse suurendamine Madagaskaris, kasutades selleks meie arengukoostöövahendeid, äh, on samuti tähtis samm nagu paljud Euroopa Parlamendi liikmed teavad, on Euroopa Liit juba võtnud äh, positiivseid meetmeid selleks, et tarneahelaga seotud riskidega tegeleda, näiteks äh, konfliktimineraalide puhul äh, erinevad mineraalid nagu kuld ja tantaanium ja teised ja meie hoolsuskohustuse õigus jõustub nende mineraalide puhul järgmisel aastal. vabandust, proua volinik, ütleb juhataja, kallid kolleegid, palun leidke oma kahad üles vaikselt, sellepärast et volinik proovib oma sõnavõttu lõpetada. volinik, me ei saa rahulikult pealt vaadata seda, kuidas lapsi tööle sunnitakse, nagu Robert Piedron õiglaselt ütles, laps tööjõud kaevandustes jätkub. ja rahvusvahelised ettevõtted kasutavad vilgukivi äh, ja nemadki peavad selle eest vastutama, samuti Madagaskari valitsus peab tegelema kaevanduste problemaatiliste tingimustega ning ka aitama kaasa sellele, et laste õigusi täidetaks nagu kord ja kohus. Euroopa Liidu seisukohad on olnud hoolsuskohustuse vallas jõus juba aastaid aga siin äh, ei mängi rolli mitte ainult valitsused, vaid ka erasektor. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal korraldasime väga tähtsa ürituse, kus tegelesime just nimelt vilgukivi kaevandustega ja lapstööjõu kasutamisega. komisjoni president von der Leyen kinnitas, et äh, Euroopa Liit suhtub nulltolerantsi põhimõttest lähtuvalt lapstööjõudu lapse õiguste ÜRO dokument, mis eelmisel aastal vastu võeti, kinnitas, et kahe tuhande kahekümne esimene aasta peab lapstööjõu väljajuurimise aastaks saama. komisjon on avaldanud uurimuse hoolsuskohustuse nõuete kohta tarneahelas selles uurimuses uurime praeguseid õigusraamistikke, ettepanekuid ning võimalikke alternatiive selle kohta, kuidas hoolsuskohustust ettevõtete tegevuses reguleerida ning äh, kogu tarneahelas tagada äh, siis, kui äh, ohus on inimõigused ja keskkond, muuhulgas ka kliima. ühtsel turul ei ole sugugi mitte praktiline see, kui liikmesriikide süsteemid on erinevad. selge on see, et Euroopa Liidu süsteem toob kasu kõigile, see teeb, tekitab võrdsed mängutingimused ning pakub õiguskindlust ettevõtetele. samuti annab see mitmeid võimalusi kestlikkuse teele asuda. Euroopa Liit toetab mitmepoolseid algatusi selleks, et tarneahelaga seotud ohte ning äh, laps tööjõudu kontrolli alla saada. me pak-, eraldame, eraldame oma vahendeid läbi oma projektide, rahvusvahelise koostöö vahendite, arengukoostöö vahendite, selleks, et tegeleda nende probleemide algpõhjustega, nagu näiteks äh, töötajate ühiskondlikult nõrk positsioon, sotsiaalne haavatavus äh, ja nii edasi. et hoida ära seda, et lapsed peaksid tööl käima. aitäh, volinik! sellega on arutelu lõppenud, mul on seitse resolutsiooni ettepanekut äh, esitatud, mille üle me hakkame nüüd kohe täna hääletama, aitäh! Dear colleagues, shall we start? kallid kolleegid, hakkame pihta. aga enne kui me hääletamisega pihta hakkame, on mul ka üks teadaanne. Renew fraktsioon, Renew Europe fraktsioon andis meile teada järgmistest otsustest seoses äh, ametikohtadega. Katalin Tšehha asendab Nikola Tantit välisasjade komisjonis, Nikola Tanti asendab Katalin Tšehhi tööstuse teadusuuringute ja energiakomisjonis. Need otsused jõustuvad äh, selle väljakuulutamise hetkest. ja nüüd asume hääletuse juurde. kas teil on kodukorda puudutav küsimus? voorzitter Een eh, punt van orde. Eh, lugupeetud juhataja, mul on kodukorda puudutav küsimus. kas te võiksite teenistustel paluda spämmifiltrit filter kehtestada meie meilisüsteemidele, me saame identseid eh, emaile massiviisiliselt, ma olen veendunud, et on tehnilisi meetmeid, mida saab võtta, täiesti absurdne on, kui kuussada identset emaili sinu meili postkasti tuleb, see segab meie igapäevast tööd, aitäh! We took We took notes. Uh, I will... võtsime teie avalduse teatavaks uh, ning um, teavitame sellest asjakohaseid uh, teenistusi. täiendavalt uh, võin öelda, et te võite ka omaenda filtrid seadistada oma meilisüsteemis, kui te seda soovite. aitäh! We'll start... aga nüüd asume hääletuse juurde. kõigepealt Guinea äh, Conakry äh, resolutsiooni ettepanek, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald, ühine resolutsiooni ettepanek äh, üldise heakskiidu teeb poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame lapstööjõu kasutamise Madagaskari kaevanduses teemalise resolutsiooni üle, kõigepealt resolutsiooni ettepanek ID e fraktsioonilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd ühine resolutsiooni ettepanek kuuelt fraktsioonilt muudatusettepanekud üks ja seitse on identsed, nimeline hääletus algas. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. algne tekst langeb ära, nüüd hääletame muudatusettepanekut kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes vabandan, täiesti vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ei, mitte mingisugust kontrolli sel puhul. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud now we vote on muudatusettepanek viis, hääletame käe tõstmisega. kas teil on kodukorda puudutav küsimus? enne kui me asume hääletama, hääletus, hääletus, kodukorda puudutav küsimus, minul ei toitunud hääletusmasin hääletage, arvestage minu häälega ka, tõesti minu hääletusmasin ei töötanud, ma tõesti vabandan, mul on kahju. According to the rules of procedure lähtuvalt äh, kodukorrast mitte midagi ei muuda, siin juhul praegusel hetkel hääletustulemust, kas teie masin äh, teistes äh, hääletuste käigus toimis või oli see ainult viimane hääletus, kui teie hääletusmasin ei töötanud? president, but okay. That's the rules of procedure. lihtsalt selline on meie kodukord, kui teie hääletusmasin ei tööta, siis peate otsima teise koha. Now we vote ja nüüd hääletame siis muudatusettepanekut viis, käe tõstmisega, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja läheme edasi, Metsola raport. hääletame esialgset kokkulepet, nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. Euroopa Parlament on oma esimese lugemisega ühele poole jõudnud. ja nüüd siis hääletame Euroopa Liidu prioriteete ÜRO naiste staatuse komisjoni kuuekümne neljandaks istungjärguks. kõigepealt resolutsiooni ettepanek Euroopa konservatiividelt ja reformistidelt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt, muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek üks, hääletame kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige üks, punkt üks, algtekst, kes on poolt? Ah, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kodukorda puudutav küsimus. Uh, tahtsin öelda, härra juhataja, et nimelise hääletuse puhul, mida tegime kontrollimiseks, oli äh, ekraanil vale äh, muudatusettepanek, hääletasime esimese üle, mitte teise üle mis sellel ekraanil oli? me kontrollisime teist osa, kui ma ei eksi. mis ekraanil oli? Uh, this was the it's Mr. one over. We just no, no, no, no, it was Mr. Freund. Yeah. Okay, we continue. Paragraph one point. jätkame. lõige üks punkt M algtekst kahes osas, esimene osa nimeline hääletus. hääletus algas. paragrahv one point M original text. lõige üks äh, punkt M esimene osa, nimeline hääletus lõppes, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige üks punkt V, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks punkt X, algteksti kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. lõige üks punkt AA algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks punkt BB algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige üks punkt jott jott, algtekst, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. põhjenduspunkt F, algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud teine osa. nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt K kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. põhjendus punkt M käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd enne kui toimub lõpphääletus ja hääletame resolutsiooni tervikuna, tuletaksin teile meelde, et ei peaks oma hääletuskaarti hääletusmasinast välja tõmbama enne, kui hääletus on lõppenud, vastasel korral teie hääletus ei loe. nimeline hääletus, resolutsioon tervikuna, hääletus algas. hääletus on lõppenud. vastu võetud suur tänu ja toredat nädalavahetust teile!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 lahkel loal, kallid kolleegid, palun teil, kes ei soovi oma hääletusvalikuid selgitada, lahkuge siit saalist vaikselt, et me saaksime kuulata kolleegide selgitusi oma hääletuste kohta. No, tady to rozbity nějaký. Jo, to se nevykládá. colleagues, could you please leave the chamber if kolleegid, palun lahkuge saalist, kui te ei soovi kuulata, mida on kolleegidel öelda hääletusselgituste raames. Teie vestlused, omavahelised vestlused segavad teisi. The... niisiis, nüüd hääletuste selgitused. Metsola raport. ja kõigepealt saab sõna kallid kolleegid, palun vaikust saalist lahkudes. kõigepealt saab sõna härra Sontsa, üheks minutiks, palun, härra Sontsa z dużym zadowoleniem przyjmuję e, informację o tym że. suur aitäh e, võtan tea- e, teadmiseks asjaolu et frontex on nüüd pettusevastaseks võitluseks veel ühe instrumendi saanud dokumendi mm, võltsimine on väga tulus ärivõltsijatele ja ma tahaksin rõhutada sellele, et äh, vaesed inimesed ei saa selliseid asju kasutada ja sellega on võimalik suurt raha teenida. see on suur äri ja äh, see on suureks ohuks Euroopa Liidule, tervele maailmale ning äh, kurjategijad ja kurjategelikud võrgustikud, kes võltsitud dokumente ringlusesse lasevad, Äh, on kurjategijad ja kasusaajad on need, kellel on midagi peita. Äh, ja tegemist on praeguse instrumendi näol väga kasuliku instrumendiga ja mul on väga hea meel, et Frontex seda nüüd kasutada saab ja loodetavasti saab selle abil edukalt võidelda selliste võltsingute vastu, aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Brudžinski üheks minutiks, palun panie przewodniczący! szanowni państwo! oczywiście lugupeetud juhataja daamid ja härrad mina muidugi hääletasin äh, selle lahenduse poolt mis võimaldab äh, meil kuritegevuse vastu võidelda nimelt äh, siis dokumentide võltsimise vastu see võimaldab äh, ka äh, rannikuvalver, äh, valvel teha koostööd Frontexil, koordineerida seda koostööd niimoodi, et kõik asutused liikmesriikides, kes dokumentide turvalisuse eest vastutavad, nemad peavad tegutsema kiiremini kui kurjategijad. ja seetõttu tahaksin esitada üleskutse komisjonile äh, Eh, see määrus eh, peaks eh, rakendatama ellu võimalikult kiiresti, sest liikmesriikidele on vaja töövahendeid selleks, et veelgi paremini, veelgi tõhusamalt selle kuriteoliigi vastu võidelda, aitäh. The... Läheme nüüd edasi hääletuste selgitused, resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni kuuekümne neljandaks istungjärguks ja kõigepealt saab sõna kolleeg Rail juhataja, mina hääletasin äh, äh, selle eelnõu vastu, muidugi me toetame naiste õigusi, kuid äh, kui me räägime sellest vara, varases eas laste seksuaalkasvatusest, siis minu meelest on see täiesti ähm, vale lähenemine kui me räägime sellest, et igal päev, igal kolmas päev mõrvatakse naine või koduvägivald on kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ainult tõusnud kolm tuhat juhtu, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli tegemist ähm, saja neljakümne juhi, juhuga ja ta, need, nende kuritegude toimepanijad on just äh, sisserändajad ja ka ohvrid tihtipeale. mul on ka arvud enda kodulinnast Essenist naised naised turvakodudes otsivad eh, kaitset ja seitsmekümne protsendi ulatuses on tegemist sisserändajatega, see on see tõeline probleem, millega me peame tegelema, aitäh. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Parlament, nõndanimetatud Euroopa Parlament tahab esitada resolutsiooni ÜRO naiste staatuse komisjoni kuuekümne neljandaks istungjärguks. selles tekstis ei ole mitte midagi nendest naistest, kes on mõrvatud, noored naised, kes on arvatud, kes on kuueteistaastased, kes äh, Salaminis on hukkunud. Salamin ei ole Iraagis, see ei ole Afganistanis, see ei ole Kolumbias, see ei ole kuskil pärapõrgus, see on Euroopas, see on siin, Prantsusmaal. ja äh, tuhandeid äh, rünnakuid naiste aadressil äh, tuhandeid ahistamisi, me teame sellest kõigest. ja te tahate, et meie institutsioonid teeksime ÜRO organites sektsionite vahelist koost-, sektsioonide vahelist koostööd Euroopa Liidus ka, mida see üldse tähendab, kas te tahate äh, äh anda, e-, panna etiketid kõikidele naistele? Te tekitate äh, iseenesest oma paberite virnadega uusi vik-, ohvreid ja me näeme seda juba Prantsusmaal, ma toetasin meie Euroopa konservatiivide ja reformistide resolutsiooni ettepanekut ning või hääletasin üldise resolutsiooni ettepaneku vastu. härra Tomak, palun üks minut. hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, ma arvan, et äärmiselt oluline on äh, pöörata tähelepanu äh, poliitilisele tegevusele, toetada poliitilist tegevust äh, igasuguse diskrimineerimise vastu naisi tuleb kaitsta vaestes piirkondades, on palju naisi, kes soolise diskrimineerimisega seisavad silmitsi absoluutselt iga päev. Neil puudub juurdepääs äh, rahalistele vahenditele, äh, neil ei ole pensionisüsteemi ja me peame kindlasti toetama seda. Äh, mina toetan naiste paremat esindust, toetan äh, naistevastase vägivalla vastast võitlust ja ainult äh, kui me kehtestame kõige kõrgemad standardid, saame me selle nuhtluse välja juuritud proua Šaibi, palun üks minut. kallid kolleegid, hääletame jälle kord resolutsiooni ettepaneku üle naiste ja meeste vahelise võrdsuse kohta e. eelmisel nädalal hääletasime meeste ja naiste sissetulekute lõhe ja palgalõhe üle. täna me räägime siis Euroopa Liidu prioriteetidest ÜRO naiste staatuse kuuekümne neljandaks konverentsiks ja jälle kord selles tekstis, mille ta toetati suure häälteenamusega meie kojas, jälle kord selles tekstist on kirjas, et naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus on kasvanud ja, ja, ja tuleb tõsta naiste pensioni äh, ja nii edasi ja nii edasi, äh, toetusi need on toetused, mida makstakse äh, leskedeks, leskedele, mida siin silmas peatakse ja ma näen, et Renew Republican March erakonnast pärit kolleegid hääletasid selle teksti poolt. see on äh, silmakirjalik, sellepärast et need kolleegid küll toetavad seda resolutsiooni ettepanekut siin Euroopa Parlamendis, aga äh, Prantsusmaal Emmanuel Macroni valitsus, äh, kes on nende valitsus, võitleb selle vastu. ärge olge nii silmakirjalikud, kui te tahate tõelist soolist võrdõiguslikkust, siis peavad teie sõnad ja teod ühtima aitäh ja kolleeg Olekas viimasena. suur tänu lugupeetud kolleegid, sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult üks meie ühiskonna aluspõhimõtteid, vaid see on oluline ka selleks, et võidelda vaesuse vastu ning ähm, püüelda jõukuse poole. selles vallas tuleb enam ette võtta, võidelda erinevate diskrimineerimise vormide vastu ning aktiivsemalt peame me püüdlema palga äh, ning pensionilõhede vähendamise poole. ja rohkem naisi peaksid tegelema haridusega, iseäranis nendes valdkondades, kus naiste esindus on endiselt väga madal. peame võitlema ka naiste ja tüdrukute vägi, vastase vägivalla vastu, naistega kauplemise vastu, sunniviisiliste abielude vastu, suguelundite moondamise vastu. peame samuti lõpetama lõpetama selle, et naisi kasutatakse kilbina sõjalistes konfliktides. sellega on sõnasoovijate nimekiri lõppenud ja peatame istungjärgu kuni kella kolmeni. aitäh! paní předsedající tere pärastlõunat kolleegid istungjärk jätkub ja eelmise istu- eilse istu- istungjärgu äh, protokoll on kättesaadav kas on äh, kommentaare kui neid ei ole siis äh, on see protokoll vastu võetud järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus liiklusohutus meenutan seda et äh, vaba mikrofoni vooru on võimalik äh, kõneaega taotleda, samuti äh, sinise kaardi küsimusi esitada ka elektrooniliselt ja instruktsioonid on teile kättesaadavad. nüüd saab arutelu alguse ja annaksin kõigepealt sõna komisjonile. volinik Vale, palun. aitäh, proua juhataja tere pärastlõunat Euroopa Parlamendi liikmetele kallid kolleegid, aitäh selle eest, et äh, nii olulise teema tänasse päevakorda võtsid, see on minu jaoks äh, transpordiala volinikuna eriti oluline teema. kahekümnendal veebruaril, üheksa, üheksateistkümnendal veebruaril tegelikult reisin ise Stockholmi kolmandale minist-, ministeeriumide vahelisele liiklusohutuse konverentsile ja meie kohuseks on teha kõik äh, selleks, et kaitsta Euroopa kodanike heaolu ja elusid. kakskümmend viis tuhat inimest kaotavad oma elu igal aastal Euroopa teedel ja äh, üle saja tuhande kannatavad tõsiste vigat-, vigastuste all, see arv on meile vastuvõetamatu, me peame tegema enam selleks, äh, et selliseid asju ennetada. minu Äh, mandaadi ajal on liiklusohutus äh, prioriteediks äh, ja loodan, et see on üheks prioriteediks kogu Euroopa Liidule. ärgem unustagem, et Euroopas on tehtud suuri edusamme liiklusohutuse vallas viimase kümne aasta jooksul. me oleme kõige turvalisem regioon maailmas, nii et meil on väga palju häid kogemusi, mida ka teistega jagada. et see on tõeline võimalus Euroopa Liidule juhi positsioonile asuda Äh, igal aastal ähm, sureb äh, maailmas teedel äh, üle pooleteise miljoni inimese. see on kõige suurem su-, surmade põhjustaja. me oleme püüdnud kinni pidada viiekümne protsendi võrra liiklussurmade arvu vähendada, selle, selle eesmärgi saavutamise tähtaeg hakkab nüüd kukkuma ja kahjuks ei ole meil õnnestunud seda päris saavutada ja me oleme seadmas uusi eesmärke. ja kavatsen seda väga selgelt äh, Stockholmis ka väljendada. Rootsi taristuminister kavatseb Stockholmis esitleda niinimetatud Stockholmi deklaratsiooni, mis kutsub üles äh, tegema uusi jõupingutusi ning vastu võtma ülemaailmset eesmärki äh, liiklusohutuse vallas. loodan, et see tõepoolest ka vastu võetakse järgmine samm on äh, resolutsioon äh, ÜRO Üldassambleele. loodame, et tõepoolest selline resolutsioon vastu võetakse ja teeme selleks tööd oma esinduste kaudu Genfis ja New Yorgis. kuid mis eelkõige loeb, on tulemused. meie Euroopas oleme seda turvalise süsteemi asunud rakendama, see on terviklik süsteem, mis rajaneb koostööl, heal juhtimisel, jagatud vastutusel see tegeleb äh, kõikide valdkondadega, äh, taristu, äh, sõidukite, ähm, käitumusliku muutumisega, hoiakute muutumisega. Ähm, me arvestame sellega, et teatud vead on sellesse süsteemi sisse ehitatud, inimesed ikkagi te eksivad teedel, nii nagu ka mujal, sest eksimine ongi inimlik ja muidugi äh, erinevad hajevile ajavad faktorid, näiteks alkohol või uimastid, äh, suurendavad riske, aga keegi ei tohiks äh, sattuda ohtu selle tõttu. uusi Euroopa Liidu eesmärke on toetatud laiapõhjaliselt ja oleme püüdnud äh, seada eesmärgid ka tõsiste vigastuste vältimiseks enne äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend. esimesed konkreetsed meetmed on juba ka võetud eelmisel aastal tänu tugevale toetusele ka Euroopa Parlamendilt. tugevdasime Euroopa Liidu seadusandlust ähm, turvalise taristu rajamiseks äh, ning ka sõidukiohutuse osas ja ette on näha ka teisi ambitsioonikaid seaduseelnõusid meie valitsuse aja jooksul ja loodan sellest kõigest lähemalt teiega tulevikus ka rääkida. ja kutsuksin üles tegema äh, koostööd, olema partnerid äh, selleks, et parandada seadusandlust liiklusohutuse vallas ja loodan, et teie seadusandjatena samuti äh, avaldate survet meile, liikmesriikidele, tööstuse esindajatele selleks, et ka teod selles vallas oleksid selgemad muidugi on kogu liiklussektor läbimas suurt, suuri muutusi, kliimamuutused tähendavad seda, et eh, heitmekoguseid peab vähendama, meil on vaja eh, puhtamat ja ohutumat eh, liiklust. peame vaatama, millised on trendid transpordisektoris, eriti just linnades, ja mida see tähendab haavatavatele liiklejatele. ja peame mõtlema ka, milline on mõju isejuhtivatele sõidukitele me peame te-, tegema kõik selleks, et äh, sellel kõigel ei oleks äh, hal-, negatiivset mõju meie äh, ohvrite vähendamise strateegiale või nullohvri strateegiale, aitäh! aitäh, proua volinik, nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt annan sõna Rahvapartei esindajale, proua Tuun, palun! täna avasin ajalehe ja seda nägin rasvases kirjas. selle aasta neljakümne esimese päeva jooksul on sada inimest eh, hukkunud Poola eh, teedel, kuuskümmend protsenti nendest eh, surmaga lõppenud liiklusõnnetustest leidis aset ülekäiguradadel. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, mul on ka hea meel, et me oleme leidnud aega selle teema arutamiseks tänasel istungjärgul, sellepärast et liiklusohutus mõjutab inimesi otseselt ning olukord Euroopa teedel on dramaatiline. eelmisel aastal Euroopa Liit võttis vastu kõige eh, ulatuslikuma eh, üldise eh, ohutuse määruse, mis puudutab sõidukite turvalisust ja see jõustub juulis kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend kaks ja see kindlasti peaks vähendama surmade arvu teedel kuid paljud ütlevad seda, et isegi kõige paremad tehnilised lahendused ei aita olukorda liikluses parandada, kui äh, teede kasutajad vastutustundetult käituvad, nii et Euroopa Liit peab äh, harima kodanikke, kuid Euroopa Liidu institutsioonid kahjuks äh, ei oma pädevust hariduse või meedia vallas, nad ei vii ju läbi juhikoolitust ja nii edasi lugupeetud volinik, kolleegid, me peame koostööd tegema liikmesriikide vahel palju äh, tihedamalt selleks, et vähendada surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvu. jah, volinik, meie eesmärgiks on saavutada see null ähm, surmade nägemus ja peaksime võimalikult kiiresti äh, Ähm, mõtlema välja, kuidas selle eesmärgini jõuda, mõtleme Londoni, Helsingi, Oslo peale. Nendel on õnnestunud vähendada või isegi täiesti ähm, nullini vähendada äh, liiklusõnnetuste arvu linnades. palju edu meile selles kõik, meile kõigile selles! aitäh, nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel annaksin kolmeks ja pooleks minutiks sõna härra Danielsonile aitäh, et mulle sõna andsite. aitäh ka volinik Valeanile sissejuhatuse eest. viissada inimest iga nädal hukkub Euroopa teedel, see vastab äh, kahele äh, suurele reisilennukile, mis põrkaksid õhus kokku ähm, koos reisijatega seal sees ja see on täiesti vastuvõetamatu. ja kui räägime äh, aastasest arvestusest, siis kuus tuhat inimest aastas, ka noored lapsed sinna kaasa arvatud, hoolimata sellest, et me hukkunute arvu vähendame ja vigastuste arvu vähendame, on siiski tegemist meil väga kõrgete näitajatega. ja just seetõttu me peame liiklusohutust suurendama, peame seda teemat äh, esile tooma enam nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas. nii et me peame endiselt äh, sellise nulltolerantsi ähm, Äh, lähenemist äh, jätkama. ja peaksime arvesse võtma ka ÜRO säästva arengu eesmärke. kui me liigume edasi kiiremini, siis peaksimegi äh, seda tegema, kui see võimalik on. et kui me tõepoolest poole võrra suudame hukkunute arvu vähendada, siis oleks see väga positiivne Toomas Enrut, minu parteikaaslane, korraldab selle ülemaailmse konverentsi Stockholmis eh, ja peame eh, rääkima sellest teemast kõikide huvides, eh, reisijate huvides, jalakäijate huvides, kõikide nende huvides, kes teid kasutavad, kaasa arvatud teetööliste huvides. nagu volinik ütles, paljud nendest õnnetustest on ennetatavad. me peame tagama selle, et meie standardeid äh, enam arvestataks, äh, igaüks peaks tundma end turvaliselt, äh, kui ta kõnnib tänaval, jalgrattaga sõidab või kooli läheb. kui meil oleks parem taristu, parem analüüs ähm, piir, kiirusepiirangute kohta, siis see tähendaks automaatselt ohutumaid teid ja ka heitmed, heitgaasid väheneksid tarustu, taristu finantseerimine peaks alati arvesse võtma ka liiklusohutuse eh, külge. peame tagama selle, et eh, oleksid meie eh, testid, läbiviidavad testid ka võtaksid seda konteksti arvesse. arvestades seda, et pooled maailma elanikkonnast on naised, samas naistel on seitsekümmend protsenti suurem risk liiklusõnnetustes ohvriks olla, eh, kui meestel me ei kasuta näiteks eh, ka mm, neid testnukke, mis oleksid naiste järgi ehitatud, vaid pigem meeste järgi. et seda peaks muutma. nii et ma arvan, et eh, see oleks üks samm selleks, et naistel oleks sama turvaline liikluses olla, autot juhtida või, või liigelda kui meestel. ja loodan, et tänane arutelu edastab äh, selge sõnumi ÜRO konverentsile järgmisel nädalal. me peame töötama ülemaailmsete eesmärkide kallal selleks, et elusid äh, päästa. minu kõne jooksul äh, hukkus liiklusõnnetustes üheksa inimest juba ja seda on tõepoolest väga palju, nii et tehkem kõik selleks, et see lõpeks, aitäh aitäh, nüüd äh, uueneva Euroopa fraktsiooni nimel härra Flego, palun. suur tänu, volinik. igal aastal viissada inimest hukkuvad äh, teedel ja arvatavasti kõik meist tunnevad kedagi, kes on kaotanud oma lähedase liiklusõnnetuses, et see puudutab meie perede turvalisust ja ohutust. me kõik oleme teadlikud sellest, kui oluline on turvalisus teedel ja kuidas oleks võimalik äh, hukkunute arvu vähendada. vastavalt WHO andmetele äh, sureb äh, Euroopas üks koma kolm miljonit inimest liiklusõnnetustesse ja väga suur osa nendest on noored, viie kuni viieteistaastased. Need, need arvud on äh, lubamatud. see on ähm, selline vastuvõetamatu äh, mobiilsuse hind. me peaksime tõepoolest nulltolerantsi rakendama. Äh, pandi paika eesmärgid kahe tuhande kümnendast aastast kahe tuhande kahekümnendani, kuid nende eesmärke me ei suutnud saavutada. meil peavad olema ambitsioonikad eesmärgid, kuid samas peavad need olema ka realistlikud. Rumeenia, Bulgaaria ja Horvaatia on kõige ohtlikumad äh, riigid liikluse seisukohast seal äh, hukkub teedel keskmiselt kolm korda inim-, rohkem inimesi, kui on Euroopas keskmiselt. see ei tähenda seda, et äh, autojuhid oleksid halvemad, äh, halvemate oskustega kui näiteks Rootsi autojuhid. asi on selles, et äh, nendes riikides on inimestel ka vanemad sõidukid ja halvemad teed, mis toovadki endaga kaasa surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi. volinik, meil ei õnnestu neid eesmärke saavutada ilma revolutsiooniliste edasiminekutega tehnoloogiasse, mida saaks kasutada ka liikluses. Need uued tehnoloogiad uuenevad igapäevaselt, aga me peame mõtlema selle peale, kui palju on meil aega vaja selleks, et neid hakata tõepoolest ka ellu rakendama. kui me räägime näiteks ehm, sõitude jagamisest ehm, või isejuhtivatest autodest, siis need on kindlasti üheks lahenduseks. Äh, peaksime mõtlema ka süsinikuheitmete vähendamise peale. see on paljudes linnades saanud probleemiks. peaksime kasutama tehnoloogiat selleks, et inimeksimuste mõju vähendada. inimeksimus põhi, põhjustab äh, üheksakümmend protsenti liiklusõnnetustest. kahe tuhande kolmekümnenda aastani peame tegema koostööd liikmesriikide vahel selleks, et äh, liiklusohutus suureneks. me peame paremini hoolitsema taristu eest, et meil oleksid paremad teed. nii et väheneks õnnetuste arv. aga peaksime vähendama ka makse ka Euro viis sõidukitele, sest just nendega juhtub kõige enam õnnetusi. kui räägime liiklusohutusest, siis äh, siin äh, seondub selle teemaga ka koolitus. võib-olla see ei ole niivõrd ähm, atraktiivne teema kui tehnoloogia areng, kuid äh, paljud noored on praegu ohus, sest nad ei ole teadlikud äh, sellest, kuivõrd oluline on koolitus. et volinik, meil ei ole vastuvõetav mitte ükski hukkunu liikluses, nii et tõepoolest muutke see teema enda prioriteediks. aitäh! Thank you very much on behalf of the suur tänu, roheliste nimel annaksin kaheks ja pooleks minutiks sõna proua Metsile. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, Euroopa Liidus hukkub iganädalaselt teedel umbes viissada inimest, need on kaks täis reisilennukit, mis justkui kokku põrkaksid. kui äh, see juhtuks lennunduses, siis ei oleks see meile vastuvõetav, selline hukkunute arv, aga kuidas on see meile vastuvõetav äh, maanteeliikluses, iga-aastaselt läheb see meile maksma kakssada kaheksakümmend miljonit eurot, lisaks sellele inimtragöödiad, majandustragöödiad. ja seetõttu ma tervitan Euroopa Komisjoni äh, algatust äh, uue liiklusohutusstrateegia raames äh, vähendada poole võrra liikluses hukkunute arvu. ma arvan, et see on võtmetähtsusega faktor nulltolerantsi eh, saavutamiseks aastaks kaks tuhat viiskümmend. tehnoloogiliste eh, uuenduste ja tehisintellekti abil on võimalik eh, liiklusohutust märkimisväärselt suurendada, sest väga suurt rolli mängib liiklusõnnetuste tekkimises just inimlik eksimus, kuid muidugi Äh, on äh, selle uue äh, olukorraga teedel seotud ka teatud ohud, näiteks isejuhtivad sõidukid, eetilised küsimused andmete kaitsest, ähm, keskkonnakaitse ja nii edasi. kui ähm, võtame arvesse sellesse, et teatud haavatavatel mm, liiklejatel on kõige vähem, väiksem risk teisi kahjustada liikluses, moodustavad jalakäijad ja jalgrattal liikujad ise kõige suurema ohvrite äh, grupi. et me peaksime mõtlema uuele linnaplaneerimise süsteemile niimoodi, et oleksid eraldi rajad jalakäijatele, jalgrattal liiklejatele ning äh, ühistranspordile nagu te ütlesite ka ise, proua volinik, teil on äh, olemas strateegia ja strateegiaga seonduvad ka meetmed ja loodan, et te jääte oma sõnadele truuks ja et äh, liiklusohutus on järgnevatel aastatel teie jaoks tõepoolest esmatähtis, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab äh, ECR fraktsiooni nimel sõna pooleteiseks minutiks härra Žlotovski, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik liiklusohutuse äh, suurendamine liikluses osalejate jaoks, jalgratturite, jalakäijate ja sõidukijuhtide jaoks on väga oluline. Äh, kui vaadata nüüd statistilisi andmeid, äh, siis me näeme, et et äh, liiklusõnnetuste äh, arv sõltub äh, geograafilisest asukohast ja kõige halvemini arenenud piirkonnad on need, kus on kõige rohkem õnnetusi, viiskümmend viis protsenti õnnetustest leiab aset maapiirkondade teedel ja seetõttu tuleks kindlasti ühtekuuluvuspoliitika edasiarendamisega tegeleda selleks, et oleks võimalik ka taristustesse maapiirkondades investeerida. lisaks sellele tuleb tagada tehnoloogia äh, edusammude ärakasutamine tehn-, sõidukites. loomulikult ka isesõitvad sõidukid on äh, midagi, mida tuleb tulevikus silmas pidada, aga äh, juba täna me peame keskenduma sellele, et noored värsked autojuhid oleksid ka vastutustundlikud ja ka kindlustused saavad siin paljugi ära teha, neil on võimalik mõjutusvahendeid kasutada ja ma olen täiesti kindel, et kui rääkida liiklusohutusest, siis aastani kaks kakskümmend, viiskümmend me peame tegema kõik selleks, et jõuda eesmärgini, milleks on ohvrite määra vähendamine nullini, aitäh. suur tänu ja nüüd saab kuue NGN fraktsiooni nimel kolmeks minutiks sõna proua Kontura, palun. suur aitäh, lugupeetud president. praegusel hetkel on olukord kriisilähedane ja ohvritele põlgneme selle, et me tuleksime välja ambitsioonikate poliitikatega ning meenutaksime endile ka siin Euroopa Parlamendis, et liiklusohutus on üks meie prioriteete. viissada inimest hukub Euroopas igal nädalal, vaatamata sellele, et me oleme liiklusohutuse valdkonnas turvalisim piirkond maailmas. viissada inimest nädalas võrdub kahe suure lennuki kokkupõrkega õhus see on terve väikese linna see tähendab seda, et väikselinnades inimesi hukkub igal aastal liikluses ühiskond tervikuna ja meedia eh, tundub, ei ole huvitatud midagi ette võtmast ja meie peame siin tegutsema. ei ole võimalik täiesti kõrvaldada inimlikku eksitust, kuid me saame siiski vähendada liiklusõnnetuste arvu ja püüelda nullohvritega olukorra suunas teised fraktsioonid tahavad ka ambitsioonikaid poliitikaid, aga äh, kas nad on siirad seda öeldes, äh, miks nad siis ei toeta meie nõudmist resolutsiooni järele? Äh, eriti kui võtta arvesse Stockholmis aset leidvat konverentsi seeläbi oleks võimalik midagi väga olulist ära teha selles vallas ja äh, seeläbi saaks näidata, et me suhtume sellesse teemasse tõsiselt. Euroopa Parlament peaks olema liiklusohutuse edendamisel esirinnas ning esimese sammuna kutsun ma üles teid, äh, teised fraktsioonid siis äh, muutma oma seisukohta selles osas, mis puudutab resolutsiooni vastuvõtmist, milles oleksid ka konkreetsed ettepanekud, kuidas vähendada Äh, õnnetusi, mis toovad kaasa inimohvreid või tõsiseid vigatusi, et saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, mm, olukord, kus ohvreid ei ole. me peame tulema välja poliitikatega, äh, mis oleksid ambitsioonikad ja tagaksid positiivseid tulemusi. lisaks on oluline ka see, et me kaotaksime ära liikmesriikide vahelised ebavõrdsused. minu oma koduriigis Kreekas on võimalik väga palju veel ära teha olukorra parandamiseks me peame tegelema ka uute arengutega. autotööstuses, kui me räägime ohutusnõuetest, me peame keskenduma nii uutele kui ka vanadele sõidukitele ja me peame me tuleme välja regulatiivraamistikuga, mis puudutab ka automatiseeritud sõidukeid ehk isesõitvaid sõidukeid. meil on vaja parandada riiklikul, aga ka piiriülesel tasandil liikluseeskirju ja nõudeid. volinik Valean on kahel korral transpordikomisjonis öelnud, et ta on pühendunud ja täna ta siin ütles seda ka, et ta on pühendunud sellele, et aktiivselt tegutseda eesmärgiga saavutada suurem turvalisus Euroopa teedel ja ma tahaksin tänada teid selle eest. meie siin kojas peame oma prioriteedid prioriteedid paika panema eh, ning tegema koostööd liikmesriikide ja komisjoniga järgnevate aastate jooksul selleks, et eh, panna paika hea alus eh, ambitsioonikaks strateegiaks ja seadusraamistikuks, mis tooks kaasa surmaga ja tõsise vigastusega lõppenud õnnetuste arvu vähendamisele poole võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Lutkenpall Euh. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud äh, volinik teie avalduse eest. strateegia, mis võeti vastu eelmise aasta juunis, äh, on seadnud endale eesmärgiks äh, liiklusõhus hukkunute arvu väheneda, õilis inimlik eesmärk ja me kõik kindlasti tunneme selliseid kurbi juhtumeid perekondadest, kelle elu on liiklus õnnetus hävitanud. mis puudutab seda eesmärki, siis meil peab olema terve rida alternatiive, mida käivitada. komisjon soovib vaadata üle äh, juhiloa ettepanekud, äh, samuti äh, piiriülese koostöö, samuti soovitakse esitada uusi soovitusi uimastite, alkoholi ja kiirusepiirangute suhtes Need on väga head algatused, mille vallas tööd teha, et võtta konkreetseid meetmeid selleks, et liiklusohutust Euroopas parandada. kui me vaatame, mis on juhtunud viimastel aastatel, siis peame tõdema, et on tagasi olnud, on olnud tagasiminek statistikas, aastaid liikusid asjad õiges suunas, aga nüüd oleme olnud tunnistajaks tagasiminekule ja nii ei saa enam jätkata, me tahame vähendada liiklusohutuse all, liiklusõnnetuses kannatanute arvu ja me peame vaatama ka, mida tehakse liikmesriikides, me peame tegutsema, peame ühiselt esitama endale küsimusi taristu kohta, taristud ei ole alati ühesugused ja mõningates liikmesriikides tuleb võtta konkreetseid meetmeid selleks, et liiklusohutust parandada, statistikat parandama parandada. liikmesriigiti on erinevad, erinevused väga suured ja ma loodan, et me saame seda statistikat parandada ühiselt, esitades suuniseid liikmesriikidele selleks, et head tavad leviksid kõikjale ning liiklusohutus paraneks kogu Euroopas, aitäh! Next. suur aitäh, järgmiseks äh, saab pooleteiseks minutiks sõna proua Maldonado Lopes, palun. suur aitäh. Äh, suur aitäh ka teile, volinik selle eest, et te selle arutelu algatasite, ma arvan, et see on ääretult oluline teema, mida täna peale on arutada. me oleme Euroopa Parlamendis rääkinud erinevatel teemadel ja täna me räägime teemast, mis on Euroopa Liidu igapäevaolu, igapäevaelu ja kodanike igapäevaelu kontekstis väga olulisel kohal, nagu te ütlesite, äh, lugupeetud volinik, üle kahekümne viie tuhande inimese hukkuvad Euroopa teedel igal aastal äh, Hispaanias on eh, seitsekümmend üks kuni kaheksakümmend üks protsenti õnnetustest põhjustatud inimliku eksimise tõttu ja seetõttu me peaksime Euroopa Parlamendis pingutama selle nimel, et eh, selle vastu võidelda. Teie komisjon ja nõukogu peaksite tegema meiega koostööd sellel teemal. ja loomulikult ka liikmesriigid peavad ühiselt eh, sellesse panustama. meie saame omalt poolt olulist rolli mängida. me peame meeles pidama, et Äh, uued iseseisvad sõidukid äh, on ähm, teedele ilmumas ning äh, see saaks aidata meil õnnetuste arvu vähendada, meil on vaja kasutada ära uut tehnoloogiat, tehisintellekti võimalusi selleks, et vähendada inimliku eksituse määra võimalikult suurel määral lisaks veel digiteerimise küsimus, äh, see saaks aidata meil ka äh, hukkunute arvu Euroopas vähendada. ja see on suureks väljakutseks meie siseturule, me peame suutma äh, tagada õigusliku kindluse ja me peame samal ajal kaitsma tarbijaid ja kodanikke, kui me räägime uutest väljakutsetest, mis on liiklusohutusega seotud. ma loodan, et digitaliseerimine on heaks võimaluseks, et seda saavutada, et see aitaks liiklusohutuse teemaga tegeleda ka Euroopa Komisjoni poolelt, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Džambatski, palun! suur aitäh! täna ähm, on siin saalis rohkem inimesi kohal kui tavaliselt sellel kellaajal, nii et äh, palju õnne meile selle puhul lugupeetud volinik, eh, ma võin sellest teemast rääkida isikliku kogemuste taustal. paljude inimeste eh, jaoks on see teema võib-olla kummaline. liiklusohutus eh, ei kujuta endast ainult turvavöö kasutamist ja seda, et roolis telefoni ei näpitaks. meil on vaja pigem ennetuslikke meetmeid. Ehm, liiklusohutus algab esmajoones kõigist neist, kes liikluses osalevad minu koduriigis Bulgaarias äh, hukkus äh, üle kuuesaja kaheksakümne tuhande inimese. Äh, ja ma arvan, et see näitaja on tegelikult veel tagasihoidlikult ähm, väljendatud, sest et tegelikult see võib olla suurem ähm, minu koduriik on liiklusõnnetuses kaotanud rohkem inimesi kui teised riigid, kus näiteks on konfliktid hetkel käimas. see on täiesti vastuvõetamatu ja seetõttu on liiklusohutuse teema olulisem kui paljud teised teemad, mida me parlamendis oleme arutanud, näiteks äh, teema, kui kõver võib olla kurk me peame harmoneerima liiklusmärke Ah, ja need on teemad, millega tuleb tegeleda. proua Valean, me peame veel väga palju tööd ära tegema selles vallas ja volinikuna vastutate teie eh, nende teemade eest. me peame keskenduma ka eh, selle eh, teemaga, mis puudutab veokite nende registreerimisriikidesse tagasisaatmist. ma kuulsin hiljuti siin sellest, et ohutusteste ei viida läbi vastavalt naiste parameetritele, noh kuulge, meie peame tagama tegelikult pigem rangemad reeglid kõigile, aitäh! suur aitäh, härra Džambavski, kas te olete nõus vastama proua Tuuni sinise kaardi küsimusele äh,? väga hea, palun, sõna on teil, proua Tuun Äh, ja suur aitäh, ma tahaksin teada, äh, millal me siin viimati oleme arutanud äh, seda, kui kõver tohib olla kurk. mina olen olnud siin viimase üheteist aasta jooksul tööd tegemas ja mina ei ole sellistes aruteludes osalenud isiklikult. kas see on ECR-i ähm, spetsialiteet või milles, milles selline teema tõstatus? austatud kolleeg tuletaksin teile meelde, et eelmise ametiaja jooksul siin saalis hääletasime me äh, selle üle, äh, millised koostisosad tohivad olla töönerkastmes. kas te mäletate? Äh, see ei olnud üldsegi mitte oluline, täna arutluse all olev teema on oluliselt tähtsam, ma värskendan teie mäluga kurkide ja döönerite osas Eh, tahtsin seda välja öelda, võib-olla te olete selle kõik ära unustanud nüüdseks juba, aga see ei ole üldsegi seotud tänase aruteluga, mis on oluliselt tähtsam. suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna mm, proua Lukaševska, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Eh, liiklusohutus on eh, loomulikult väga oluline teema sadetel miljonitel eurooplastel on juhiluba, väga paljud inimesed kasutavad äh, ühistransporti, osalevad liikluses ning äh, Euroopa tänavatel on viimasel ajal liiklusintensiivsus äh, kolm korda suuremaks muutunud, aga äh, selle kõige kontekstis on veel endiselt liiga palju õnnetusi, mis nõuavad inimohvreid ja Euroopa Liidule on see väga suureks koormaks, liiklusohutus on äh, õnneks Euroopa Komisjoni üheks prioriteediks ja volinik Valeanilt me eeldame äh, tegutsemist selles vallas ja ma olen kindel, et ta ka äh, tegutseb, et olukorda parandada mina tahaksin rääkida uute tehnoloogiate kasutuselevõtust ja sellega seonduvast problemaatikast. Äh, võib ju olla, et äh, Äh, me oleme saavutanud äh, varastamatel aastakümnetel äh, edusamme turvavöö kasutuselevõtuga ja me saame seda saavutada ka uute tehnoloogiate puhul nüüd tulevikku silmas pidades. siin on öeldud ka seda, et vaesemates riikides, kus on halvemad taristud, on rohkem tragöödiaid ja traagilise lõpuga liiklusõnnetusi ka me peame äh, seda peegeldama ka mitmeaastases finantsraamistikus ja siin räägitakse ka haridusest, haridus on väga oluline aspekt. Äh, ilma hariduseta, koolituseta, ilma teavitustööta äh, selles vallas, et joobes ei tohi rooli istuda, ilma selliste teavitusteta ei saavuta me midagi ma loodan, et Euroopa parlament nüüd tegutseb äh, ja aitab kaasa olukorra paranemisele, aitäh! Thank you very much! suur aitäh ja nüüd äh, äh ütlen, et vaba mikrofoni voorus on ainult üks kolleeg sõna soovinud, härra Šoltse, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud president! tegemist on väga olulise aruteluga Euroopa liit saab siin valdkonnas palju ära teha. liiklusohutus, hukkunute arv liiklusõnnetustes äh, inimesed satuvad haiglasse liiklusõnnetuste tõttu ja nii edasi, see on selle nähtuse äh, see negatiivne külg, me oleme Euroopas juba päris palju saavutanud, aga loomulikult tuleb veel palju ära teha mina eh, tahaksin näha raportit, eh, kus eh, peegelduks erinevate riikide olukord kõige rohkem liiklusõnnetusi juhtub äh, postkommunistlikes riikides, kus taristud on halvas äh, olukorras. lugupeetud volinik, me ei saa siin sente hakata lugema. liikmesriikidel on vaja rohkem raha kiirteede ehitamiseks, äh, nagu Via Carpatia, mis läbi Rumeenia läheb ja need riigid saaksid seda raha väga hästi ära kasutada, renoveerimaks neid teid, kus on kõige rohkem õnnetusi, aitäh! suur tänu. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja Vali Kalem, palun teie sõna. suur tänu, proua juhataja. austatud Euroopa Parlamendi liikmed. ma tänan teid teie märkuste eest ja teie huvi eest selle teema vastu, nagu ma alguses ütlesin, ainult koostöö kaudu ja ainult ühiselt survet avaldades kõikidele sidusrühmadele saavutame me käegakatsutavaid tulemusi. mainisite püstitatud eesmärki, meie eesmärgid, nagu ma varem ütlesin, aeguvad sel aastal ja võib-olla võib küsida, et miks meil on need eesmärgid, kui me neid ei saavuta. mina samas arvan, et eesmärgid kui sellised iseenesest on juba oluliseks vahendiks, mille kaudu me saame oma poliitilist tegevust kujundada. ning see aitab meil sidusrühmadega dialoogi pidada panna paika, mida me soovime tulevikus näha erinevates valdkondades. mina arvan, et meil peaksid olema selged eesmärgid ka tulevikus, et nendest oma tegevuses juhinduda. kõik teist mainisid siin statistikat, ka mina mainisin statistikat oma sissejuhatavas sõnavõtus. ja ma tahaksin öelda, et et õnnetusjuhtumite arvud kõik on vastuvõetamatud. ja samuti pole vastuvõetav see, et me harjume ära sellega, et me muudkui kuuleme seda statistikat surmajuhtumite kohta, õnnetusjuhtumite kohta meie teedel, me peame need numbrid nulli ajama. mitmed teie seast mainisid seda, et jalakäijad on haavataval positsioonil võrreldes teiste kategooriatega liikluses. kui me räägime liiklusohutusest, siis mõistagi peame me oma tegevustes, tegemiste keskmesse tooma kodaniku, meil on äh, mitmeid äh, haavatavaid liiklejaid, jalakäijaid juba mainisime, aga mootorratturid on väga suures ohus iseäranis linnapiirkondades ja linnaliikluse pakettide abil saame samuti aidata linnades liiklusohutust parandada. me teame, et probleemid tekivad peamiselt seal, kus erinevad liiklejate kategooriad kõik äh, kokku koonduvad ja nüüd, kus me analüüsime uut liiklu, liiklevust linnas, äh, on ohud üha suurenenud. me peame vara varakult sekkuma selleks, et kõiki erinevaid liiklejate kategooriaid koordineerida samas ruumis aga kui me juba selle teema juurde oleme jõudnud, siis ma puudutaksin veel ühte teemat, millest rääkisid mitmed teie hulgast, nimelt tehnoloogia ja digitaliseerimine võivad aidata meil ohutust meie teedel parandada autonoomsed sõidukid, tehisintellekt on äh, saabuv tulevikumuusika. aga kõik need algatused nõuavad uut äh, taristut ja need uued algatused, uued äh, nähtused peavad koos eksisteerima vanade liiklejate kategooriatega. see on samuti valdkond, mida me uurime. kõikidel eeltoodud põhjustel tervitan ma SAFE süstemaatilist lähenemist, kus me vaatame korraga kõiki liiklusohutusega seotud elemente, juhilubade küsimus, kaks tuhat kakskümmend kaks kavatseme teha ettepaneku ja samuti keegi mainis siin kiiruspiiranguid ja kiirus on tõesti oluline element jällegi, üks oluline element. ETSC seisu andmetel, kui vähendame keskmist kiirust ühe kilomeetri võrra tunnis Euroopa Liidus, siis äh, väheneks surmajuhtumite arv kahe tuhande võrra aastas. see näitab, et kiirus on tõesti oluline tegur, mis mõjutab liiklusohutust ning me analüüsime ja praegu seda, kuidas me saame liikmesriike koostööle üles kutsuda, et äh, selles valdkonnas midagi ette võtta. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tehti Valeta avaldus, kui tulid kokku transpordi ning äh, liiklusohutuse ministrid ja arutasid äh, sõidukiiruse piiramise võimalusi, vaatame, kas siis liikmesriigiti sellega kuskile jõutakse. liikmesriikide riigipõhine analüüs on juba läbi viidud. meil ehk õnnestub veel sellest teemast rääkida pärast seda, kui me tutvustame aastaaruannet, statistilist aastaaruannet, mis avaldatakse aprillis. ja võin teile kinnitada, et pärast Stockholmi konverentsi tulen ma transpordikomisjoni Euroopa Parlamenti ning ähm, saan teile teha ülevaate sellest, millistele kokkulepetele Stockholmis jõuti ning millised on meie järgmised sammud koos teiega liiklusohutuse parandamiseks Euroopas. me tahame olla eeskujuks ka teistele mandritele, sellepärast et äh, meil on äh, erinevaid vahendeid, programme Aasia jaoks, Aafrika jaoks, et me saaksime surmajuhtumeid äh, ning ähm, liiklusõnnetusi kogu maailmas vähendada. suur tänu tänase arutelu eest, olen valmis alati teiega nii sellest kui teisest teemast mõtteid vahetama. Thank you very much, madam commissioner, thank you for your suur tänu, lugupeetud volinik, aitäh teie julgustavate sõnade eest ja käesolevaga lõpetan ma arutelu. käesoleva istungi protokoll esitatakse parlamendile äh, heakskiitmiseks järgmise osa istungjärgu alguses ja kui teil vastuväiteid ei ole, siis edeldan, edastan täna vastu võetud resolutsiooni ettepanekud isikutele, keda on resolutsioonis adressaatidena mainitud. Euroopa Parlamendi istung on praeguseks lõppenud. soovin teile kõigile ilusat pärastlõunat!